Colleghi, per favore, prendete posto, non possiamo aspettare. lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele. me enam pikemalt ootama ei hakka hilinejate kohale jõudmist. meie seas on Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu süüdistaja Selbra Merts ja me ei lase tal enam rohkem oodata. nii et me alustame tööd äh, nende inimeste juuresolekul, kes on kohale jõudnud praeguseks. tere tulemast, Serge Brammerts. härra Brammerts. Te olete täna siin meie seas, see näitab, et äh, teid huvitab Euroopa Parlament, et Euroop- ning näitab ka seda, et meie väliskomisjon tunneb huvi arengute vastu Balkani riikides. meid huvitaks millised on olnud viimased arengud? Serbia Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahel. ma pean ütlema, et ähm, omalt poolt toetame me täielikult teie kohtutööd. me leiame, et ei ole võimalik lepitada ilma kohtumõistmiseta neid, kes on nendes konfliktides kannatanud, lepituseta ei ole võimalik miski, ei liitumine Euroopa Liiduga, mida me soovime, ega muud arengud. me peame silmas pidama ka meie ühiseid väärtusi. koostöö rahvusvahelise kriminaalkohtuga on vältimatu eeltingimus. see on aluseks läbirääkimistele nende riikide ja Euroopa Liidu vahel. seda on korduvalt rõhutatud, Euroopa Parlament on seda oma seisukohtades ka alati rõhutanud. kolmandal detsembril härra prokurör esinesite te ÜRO-s, esitasite oma raporti koh-, koostu-, koostöö kohta nende kolme riigiga, Serbia osas ütlesite te, et koostöö on täielik, mainisite Radvan Karadžissi vahistamist, rõhutasite, et see on väga oluline selle koostöö kontekstis on veel kaks sõjakurjategudes äh, süüdistatavat, keda ei ole siiamaani veel arreteeritud. Need kaks põgenikku tuleb arreteerida, see on loomulikult prioriteet. Äh, Serbia valitsuse esindajad on seda ka rõhutanud, see on ka Serbia valitsuse prioriteet. Te tervitasite seda Serbia valitsuse seisukohta. Horvaatia osas olite pisut rangem. selgitasite, et koostöö ei ole teie ootuste kõrgusel. arvestades äh, vastukaja teie avaldustele rahvusvahelisel areenil, võib öelda, et selle mõjud on olnud positiivsed. Horvaatias reageeriti teie avaldustele asjad hakkasid liikuma ka valitsuse tasandil. Teie sõnu võeti arvesse. ja seepärast võime öelda, et teie üleskutse ÜRO-s omandas selget mõju. mis puudutab äh, Bosnia ja Hertsegoviinat, siin me täheldame, et koostöö ei ole rahuldav ma pean siin silmas ohte, mis varitsevad tunnistajaid. on väga tähtis tagada, et asjaomased riigid tagaksid, et kohtualused sõjakurjategijad Nende küsimust rõhutatakse proua Neitsi raportis ja seda toetab ka Euroopa Parlament. me rõhutame, et kohus peab täitma oma mandaadi lõpuni ning äh, mõistma kohut sõjakurjategijate üle, kes on veel vabaduses. pärast sissejuhatust annangi teile nüüd sõna. Thank you very much, Mr President, ladies and gentlemen. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, tere pärastlõunat. suur tänu kutsumast mind sellele koosolekule, ma annan teile lühikese sissejuhatuse selle kohta, kuhu me oleme eh, praegusel hetkel jõudnud, mida me oleme teinud ja loomulikult ma ootan ka teie küsimusi. kõigepealt ma sooviksin eh, rõhutada ikka ja jälle, kui oluline on see, et rahvusvaheline avalikkus ja eriti rahvusvahelised ähm, institutsioonid ja Euroopa Liit äh, nagu te teate, me pidevalt teame arutelusid ka nõukoguga ja ka Euroopa Komisjoni ja parlamendiga, kui oluline on rahvusvahelise avalikkuse toetus meile. ja ma kasutan seda võimalust äh, kriminaalkohtu nimel tänada teid selle toetuse eest. märtsikuus äh, me tervitseme ka teie poolt ähm, e-, välja antud resolutsiooni, mis äh, ka toetas meie kriminaalkohtu tegemist. me täname teid selle toetuse eest, mida te olete osutanud meile minevikus, kuid nagu ma juba ütlesin, me vajame toetust ka oma tulevikutegevuste jaoks. sest me peame õiglust äh, looma äh, nende kodanike jaoks, äh, kes kannatasid Endis-Jugoslaavia ähm, territooriumil. ja tulevikus, kui kriminaalkohus ähm, sulgeb oma uksed, siis me peame ikkagi olema võimelised jätkama veel järgi jäänud toimikute ja kaasuste lõpuleviimist. nagu te teate, Äh, kohus ähm, rajati kuusteist aastat tagasi ning äh, olukord oli suhteliselt keeruline. minu eelkäijatel oli suhteliselt keerulisi olukordi lahendada nii logistilisi kui ka äh, personaliga seotud probleeme ning ka põgenikega seotud probleeme, nagu te teate, põgenikud olid tükk aega vabaduses ning samuti vastavad riigid ei olnud väga koostööaltid nende põgenike vahistamisel meie kriminaalkohtul on väga eriline iseloom ning teised osapooled on need, kes äh, äh, peavad lõpuks andma oma otsuse meie kriminaalkohtu töö kohta, kuid äh, kriminaalkohus on saavutanud väga palju õiguse loomisel ja ka rahvusvahelise õiguse protsessis oleme me väga palju saavutanud kriminaalkohtu rajamisest peale sada kuuskümmend üks kaasust me oleme äh, lahendanud siis kaheksakümmend kuus kaasust oleme lahendanud sada kahekümne ühes äh, äh, juhtumis ning nüüd meil on kakskümmend viis süüdistatavat veel, kellega, kelle osas kohtumenetlus on pooleli ning meil on veel mõned põgenikud, kes, keda ei ole veel kätte saadud ning üks, kes on üks nendest põgenikest, keda ka siin juba mainiti, kes on kõige, kelle vahistamine on ka kõige olulisem meie kriminaalkohtu tegevuse jaoks praegu, kes on olul- ja see on oluline ka selle süüdistatava ohvrite jaoks. kuritegudega tegelemine mille, millega on seotud näiteks Ratko Mladic, siis nende kuritegude lahendamiseks on äärmiselt oluline ka selle isiku vahitamine. meil on praegu ka eh, mitmed kaasused, nagu ma juba ütlesin, pooleli, meie töökoormus on väga suur ja nagu te teate, Julgeolekunõukogu kahe tuhande neljandal aastal otsustas, et eh, rohkem mingisuguseid uusi kaasusi ei lisata ja see tähendab seda, et äh, kohus peaks lõpetama tegu, äh, tegutsemise kahe tuhande kümnendaks aastaks, kuid me ei ole saanud nendest tähtaegadest kinni pidada väga paljudel äh, põhjustel, osaliselt ka sellepärast, et siis mõned süüdistatavad endiselt veel olid vabaduses. esimese astme menetlused me soovime lõpetada kahe tuhande üheteistkümnendaks, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, nii nagu näiteks äh, Laditši äh, juhtum ning äh, mõned juhtumid jõuavad lõpule aastaks kaks tuhat neliteist meie kavade kohaselt ning sel suvel me kavatseme ka alustada juba oma tegevuse nii-öelda kokkutõmbamisega. me peame siin arvestama ka oma eelarvega tulevaste aastate jaoks kahe tuhande kümnendal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me vähend-, koondame oma personali kuuekümne protsendi võrra. üks teema, mida ma soovisin veel mainida, on seotud just personali säilitamisega. sellepärast, et selle väga, meil on väga suur hulk kaasuseid, kuid sellegipoolest väga suur hulk meie personalist on lahkumas Nad on äh, taotlemas uusi töökohti, kuid selge on see, et see kogemus, mida nad on äh, praegu äh, saanud kriminaalkohtu töös, siis see teeb neist ka väga kogenud ähm, juristid ähm, ka rahvusvahelisel areenil. seetõttu selle väga kogenud kaastöötajate kaotamine on meie jaoks väga suur löök veel oluline eh, teema meie jaoks on koostöö. ma olen seda juba eh, ka maininud väga paljudel koosolekutel, et rahvusvahelise ja riikliku süüdistaja töövahe on see, et meie sõltume täielikult oma töös rahvusvahelise avalikkuse ja riikide toetusest. ja isegi praegu me vajame seda äh, toetust, eriti seoses äh, ikka veel vabaduses olevate süüdistatavate äh, vahistamisega. ja me endiselt vajame veel ka rahvusvahelise üldsuse toetust selleks, et saada ligipääsu näiteks arhiividele, erinevatele dokumentidele. me endiselt vajame rahvusvahelist toetust ka tunnistajate kaitseks kriminaalkohtu eksisteerimise varasematel aastatel olid just vahistamised üheks kõige suuremaks probleemiks, kuid õnneks viimase viie aasta jooksul on siin osas muutunud väga paljugi nende piirkondade valitsuste äh, hoiakus. ja see äh, muutus on toimunud tänu valitsuse muutustele, kuid tänu ka ÜRO, äh, USA, NATO ja rahvusvahelise üldsuse survele ja ka väga paljudele algatustele, need on ka toetanud äh, kriminaalkohtu äh, tööd süüdistatute vahistamisel. näiteks ka doonorite konverentsil tehtud algatused viisid otseselt Milosevici vahistamiseni ja ka Euroopa Liit ja ka erinevad äh, rahvusvahelised institutsioonid on teinud need väga olulised sammud, mis on ähm, omavahel otseselt sidunud rahvusvahelise abi ja, ja riikide toetuse äh, kriminaalkohtule. minu äh, kogemus peale seda, kui ma olen nüüd kaks aastat töötanud, on väga selgelt näidanud, et Euroopa Liidu institutsioonide toetus nende piirkondade Eh, tingimuste eh, parandamiseks on olnud äärmiselt oluline ka meie töö jaoks. hetkel me töö-, teeme koostööd eh, selle piirkonna valitsustega, siin juba mainiti Serbiat, Horvaatiat ja Bosnia-Hertsegoviinat. meie viimasest Ehm, meie viimane ehm, raport Julgeolekunõukogus toimus septembris ja sellest ajast peale mingisuguseid suuremaid uudiseid ei, ei ole toimunud. me oleme rõhutanud seda, et koostöö on ehm, jäänud samaks, me vajame, me küsime abi oma igapäevase tegevuse jaoks, samuti ka mis puudutab süüdistatavate eh, vahistamisega eh, tehakse endiselt tööd. me väga täpselt eh, jälgime, kuidas Serbia ametivõimud tegelevad selle süüdistatava vahistamisega. ja loodame, et järgmine kord, kui me oleme siin, siis me saame ka vast-, edusammudest teile teada anda ma ei hakka kõike üksikasjalikult äh, selgitama, mis toimub meie äh, kohtutes, kuid äh, kuna avalikkuses on mõningaid kaasuseid natuke rohkem selgitatud, siis jah, me pidevalt soovime saada juurdepääsu mõningatele sõjalistele dokumentidele, seetõttu me teeme ka koostööd Zagrebiga. seni kõiki meile soovidele ei ole vastu tuldud, me endiselt äh, soovime saada juurdepääsu mõningatele dokumentidele, endiselt veel otsime mõningaid äh, neid militaarseid dokumente ja me loodame, et äh, need pingutused jätkuvad selles suunas ja loodame, et nende pingutuste tulemus saab olema positiivne. Bosnia lühidalt. mis puudutab nüüd koostööd siis meie igapäevases koostöös mingisuguseid äh, väga suuri probleeme ei ole, kui me mingisuguseid taotlusi esitame, siis me saame ka vastuse neile. pigem on siin probleeme, äh, probleemid on siin pigem äh, struktuurilist laadi. nimelt me üritame siin mitte poliitika valdkonda sekkuda. mis puudutab aga rahvusvaheliste kohtunike mandaatide pikendamist neile mandaatide andmist, siis ähm, vahel me oleme kohe, äh, kogenud seda, et mandaate on pikendatud ähm, alles viimasel hetkel ja ma arvan, et siinkohal meil on vaja endiselt äh, ka rahvusvahelist äh, toetust, sellepärast et äh, kui neid mandaate poleks pikendatud, siis meil oleks tekkinud rida probleeme, nimelt mõned, mõned menetluste osas oleks pidanud alustama menetlust uuesti, sellepärast et kohtunikud ei, ei oleks olnud enam pädevad neid menetlusi edasi viima. nii et see, ka sellistes teemades me vajame rahvusvahelise üldsuse ja Euroopa Liidu toetust niisiis igapäevaselt eh, me tegeleme eh, sõjakuritegudega ja kui me võrdleme olukorda, mis eh, valitses paar aastat tagasi ja nüüd, siis olukord on täiesti erinev. kümme aastat tagasi me võisime öelda, et koostöö ÜRO kriminaalkohtu ja kohalike kohtute vahel oli, seal oli väga suuri puudusi, kuid nüüd me näeme, et see et äh, see koostöö on horisontaalset laadi, me saame oma taotlustele vastuseid viimase viie aasta jooksul on nii Zagrebi, Belgradis äh, kui ka Sarajevos äh, sõjakohtud väga head tööd teinud ja me teeme nendega ka koostööd. peale aastat kaks tuhat neli on äh, äh, kriminaalkohus äh, ka edasi saatnud kaheksa kaasust siis piirkondlikesse kohtustesse. ja vaid paar, paar tükki on, paar kaasust on edasi kaevatud. samuti, mis puudutab uurimismaterjali, siis ka seda me oleme edasi saatnud ähm, piirkondlikesse kohtutesse, tegu on siin neljakümne kolme süüdistatavaga ja me oleme täiesti veendunud selles, et nende osas saab ähm, õigust mõista siis koha peal piirkondlikes äh, kohtutes. samuti need äh, kohapealsed äh, kohtud ja nende töö on üheks kõige suuremaks edusammuks meie poolest üks Belgradi, üks Seegrebi, Zagrebi, üks Sarajevo kohtunik töö-, tegi koostööd äh, ka meie kohtuga, äh, töötas meie juures ja äh, seetõttu nad nägid, kuidas käib tööd meil ja said ka abistada mm, oma prokuratuure ja tänu Euroopa institutsioonidele ja Euroopa Komisjoni finantsabile oleme me saanud ka kümme äh, endise Jugoslaavia süüdistajat oma meeskonda äh, kaasata. ja me oleme kindlad, et kui meie kriminaalkohus äh, mõne aasta pärast uksed sulgeb, siis need ähm, süüdistata, süüdistajad saavad jätkata nende kaasuste edasimenetlemist, mis puudutavad siis sõjakuritegusid ja genotsiidi. ja me oleme ka kindlad, et et me saame tänu sellistele meetmetele ka öö, ähm, oma töö väga hästi üle kanda kriminaal, äh, rahvusvaheliselt kriminaalkohtult äh, kohalikele trimu-, tribunalidele, nii et öö, äh, sellel tegevusel on olnud väga oluline praktikaline väärtus, kuid oluline on ka see, et nüüd me töötame kõik ühel tasandil ja me tegeleme siis öö, sama süüdistatajate äh, grupiga, kes on siis süüdistatud nende kuritegude sooritamise eest selles piirkonnas. koostöö endise Jugoslaavia riikidega on endis, on endiselt keeruline, mispärast, sellepärast et ei ole õiguslikku alust. näiteks äh, ei ole vastavaid lepinguid endise Jugoslaavia riikide vahel see put- ja nad ei saa näiteks välja anda äh, isikuid riikide vahel, see puudutab aga dokumente. me näeme, et ajalooliselt äh, oli siin tegu ju ühe riigiga, kus äh, inimesed said vabalt äh, liikuda ühest piirkonnast teise, kuid nüüd on siin tegu õiguslike takistustega, me usume, et Euroopa Liit, Euroopa institutsioonid saavad ka siinkohal mängida väga olulist rolli, toetades neid riike, kes soovivad oma äh, seadusandlust vastavalt muuta, et see lihtsustaks ka meie äh, kriminaalkohtu kohalike tribunalide tööd. niisiis, me töötame kolme põhilise sambaga, ühelt poolt me üritame lõpetada praeguseid menetlusi, kümme menetlust on käimas, kakskümmend viis süüdistatavat ja näiteks Karadžitši menetlus on väga oluline, kuid äh, arvestage sellega, et, äh, et meil on veel üheksa olulist menetlust paralleelselt käimas. samuti äh, meil on vaja ka ressursse nende menetluste läbiviimiseks. meie jaoks on ka äärmiselt oluline see, et praegu veel vabaduses olevad kurjategijad vahistataks ja ja tänuväärne on nende piirkondade jaoks ka see, et nad saavad kohapeal oma suutlikkuse üles ehitada ja seda ka tänu teie toetusele. suur tänu ja ootan teie küsimusi. <clears throat> Grazie, signor eh, pubblico ministero. Dobbiamo contingentare purtroppo. suur aitäh. ma usun, et me peame nüüd sõnaaega piirama, sellepärast et me peame lõpetama selle osaga enne kella nelja. härra Postalt, kolm minutit härra Brammerts, ma sooviksin kõigepealt öelda, et ma täielikult toetan rahvusvahelist kriminaalkohut, kuid mõni, sellegipoolest on mul mõningad kri-, kriitilised küsimused. esimene puudutab teie rolli, te olete eh, pea eh, süüdistaja, kuid eh, kohtus on ka kohtunikud, süüdistajad ja kaitsjad. ja meid kui poliitilist instrumenti ei tohi, ei tohiks ju tegelikult äh, sellesse menetlusse kaasa kiskuda. teine, see puudutab äh, koostööd äh, Horvaatiaga ja, ja puudujääga. ma arvan, et siin tuleb olla ettevaatlik. Teie eelkäija ütles siin komisjonis, et ta teab täpselt, kus kindral Kotovina ennast peidab. minu küsimus. ta ütles, et see, et see on et ta on hertsog, ühes Hertsegoviina äh, kloostris, siis ta ütles, et ta on Vatikanis ja nüüd ta, ta väidab, et ta on Hispaanias. ja kui ma küsisin, kas ta kavatseb ka nende eksituste eest vabandust pal-, paluda, siis ta ütles, et äh, salateenistused äh, olid talle valeinfot andnud. ja ma sooviksin teada, et kust te teate, et need dokumendid, mida te kätte ei saa ja mida te kritiseerisite, kust te teate, et need dokumendid ka tõesti olemas on, kas te teate seda või mitte? ja kolmas, viimane küsimus. see puudutab neid isikute väljaandmise lepinguid, te ütlesite, et neid lep-, selliseid lepinguid riikide vahel ei olnud, et Jugoslaavia oli varem üks riik, tegu oli kommunistliku diktatuuriga, seal oli sõda, inimesed eh, pidid oma kodudest lahkuma ma arvan, et sellise äh, temaatikaga tuleb väga ettevaatlikult ümber käia, mitte lihtsalt öelda, et selliseid lepinguid ei ole. suur tänu, härra Posselt, ja nüüd saab sõna kolleeg De Kaiser. aitäh, lugupeetud esimees ja härra Prõmes, te teate, et me kõik oleme toetanud teie võitlust õiguse ning äh, inimõiguste nimel nüüd, mis puudutab äh, kohtu koostööd Horvaatiaga ja härra Posselt ka mainis seda. Horvaatiale on korduvalt esitatud taotlus äh, need dokumendid äh, edastada alates üheksakümne viiendast aastast. nüüd on loodud selle töörühm, kus võiksid osaleda ka kolmandad isikud ettepaneku alusel ja ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate, kas te võiksite esmalt vastata, kas te leiate, et selle komisjoni töö on poliitilist laadi või pigem ekspertiis ning teiseks, kas tuleb tõesti kaasata ka kolmandaid osapooli ja mida teie arvate sellest, kas teil on üldse äh, selle kohta konkreetne arvamus, aitäh! suur tänu, proua de Kaiser. proua Neits. sul tribunale dell'Aia nella passata legislatura. kes on muuhulgas Haagi tribunali kohta koostatud raporti autor eelmise mandatuuri ajal. aitäh! lugupeetud esimees, härra Plammers, kallid kolleegid, ma tahaksin esmalt tänada teid selle eest, et viitasite minu raportile, mis siinsamas oktoobrikuus heaks kiideti ning äh, mis pakkus mulle tõesti suurt head meelt. ma usun, et äh, me näeme, kuivõrd teie tee on ookaline, sest et kõik üritavad teid oma leeri meelitada ning kindlasti ei ole väga kerge vältida taolist äh, käitumist. ma usun, et teie suhtumine on täiesti erinev äh, teie eelkäijate omadest ning positiivselt ma ei tahaks muidugi siin eriti seda kommenteerida, kuid ma usun, et äh, see näitab, et karistamatust ei ole. karistamatus on täiesti vastuvõetamatu, ükskõik millise rahvuse, religiooni või või rahvaga tegemist on sest et siin on tegemist ikkagi väga tõsiste kuritegude eest aruandmisega. Srebska vabariigis äh, leidsid aset põgenemised ning äh, ja teatud äh, inimeste nõusolekul, nimelt pärast äh, süüdimõistmist avati vanglate uksed ning lasti inimestel lahkuda. ma ei taha väita, et see alati nii oli, kuid seda on juhtunud. kas te võite nüüd ütelda, et koostöö erinevate Bosnia-Hertsegoviina äh, võimudega on nüüd paranenud, kas te võiksite natuke rohkem sellel teemal rääkida? suur tänu, proua Neits! härra Soboda lavoro sui Balcani occidentali. Tre minuti. Grazie, president. I have uh... suur tänu, härra esimees. mul on uh, kaks küsimust. kõik, mis, äh, mis puudutab nüüd isikute väljaandmist, ma olen teiega täiesti nõus, ma arvan, et te peaksite rohkem survestama valitsusi nendes piirkondades, sellepärast et tegu oli seal kodusõjaga ja on täiesti vastuvõetamatu, et see, kes läheb Horvaatiasse, Horvaatiast läheb Bosnia-Hertsegoviinasse, ütleb, et teda ei saa äh, välja anda. ma arvan, et see on täiesti vastuvõetamatu ja kindlasti tuleb nendele valitsustele survet avaldada. nüüd teine küsimus. Te ei ole veel saanud võimalust vastata mu kolleegi Veronika Kaiseri äh, küsimusele, kuid te olete poliitiline institutsioon ning te mainisite ka seda, et äh, nende riikide jaoks on oluline, kas omada Euroopaga liitumise perspektiivi või mitte. ja see tähendab seda, et nad peaksid kutsuma eksperdid, vaatama, kas nad tõesti üritavad täita kõiki liitumiskriteeriume. ma ei ole küll jurist, ma õppisin küll juurat, aga aga ma kuulasin väga täpselt, mida te ütlesite. Te ütlesite, et Horvaatia puhul kõiki saavutusi, kõiki eesmärke ei ole saavutatud ja et pingutusi tuleb endiselt edasi teha. ja siis me jõuame tagasi selle juurde, mida härra Posselt ütles, te peate väga selgelt ütlema, et kas, kas Horvaatia on äh, koostööd teinud või mitte. et kas me peame, kas ta on koostööd teinud ja pingutusi teinud või, äh, või me peame nüüd alles hakkama pingutusi tegema. või siis nad ei ole täielikult koostööd teinud ja ja tuleb hakata selle koostöö suunas pingutama. sest kui te ütlete, et nad teavad, kus need dokumendid on, aga nad ei üritagi hakata neid otsima. et kui see on fakt, siis see on fakt. Eh, suur tänu, härra Svoboda. ma annan nüüd eh, sõna härra Brammertsiga, kui te saaksite kuue minutiga võib-olla vastata, siis ma oleksin väga tänulik teile kõigepealt esimese kolme kommentaari kohta. Te esitasite küsimuse, et kas see töö, mida me teeme, ei ole liiga poliitiline. ning ainus hetk, kus ma ütlesin, äh, kus ma rääkisin tribunali äh, nimel, oli see, kus ma mainisin resolutsioonis, kuid, kuid tribunali huvides on see, et me saame sellisele resolutsioonile rääneda, kuid muidu, kui ma räägin prokuratuuri nimel, siis ma tean, et siin on tegu ohtliku rajaga. ma ise näen ennast kui tehnilist eksperti, kes üritab nii palju kui võimalik siin sellist tehnilist raportit koostada, kaasates sellesse nii positiivsed kui negatiivsed aspektid ja üritan siin poliitilist äh, kaalu, äh, poliitilist kaalu mitte nii üle äh, rõhutada. mulle esitatakse pidevalt ka ajakirjanike poolt küsimus, et kas ma arvan, kas Serbia, Horvaatia ja Bosnia on küpsed Euroopa Liiduga liitumiseks, ma ütlen, et mina sellistele küsimustele ei saa vastata, minu ülesanne on võimalikult äh, heade dokumentide alusel äh, oma tööd teha, siis äh, kohtukaasused äh, lõpuni menetleda. Te rääkisite minu eelkõnelejast, kuid siin ma ka kommenteerida ei saa, kuid asi on selline, et me peame luureteenistustega koostööd tegema need inimesed, keda me taga otsime, neil on kõrgemal tasemel kontaktid olemas. ka ähm, Laditšil näiteks on ähm, varasemast ajast veel oma kontaktid olemas äh, salateenistustega. kuid ma ei ole mitte kunagi öelnud, et Mladic või Hadic oleksid äh, seal või seal kohas. Nendega seoses ma olen alati vaid öelnud seda, et nende dokumentide alusel, mida serblased on meile edastanud, ei ole meil alust arvata, et nad oleksid kuskil seal või seal kohas. nii et ma olen oma avaldustes väga ettevaatlik. ja nüüd, mis puudutab isikute väljaandmise lepinguid. siin on tegu regiooniga, mis oli sõjas ja igapäevases töös on meil väga suuri probleeme lepitusmenetlusega. kuid see, mida me nüüd näeme, on see, et kui me peasüüdistajatega kohtume nendest kolmest ähm, riigist, siis me näeme, et me saame koos, äh, siis me saame töötada ühiste andmebaasidega, me saame oma koostööd äh, kooskõlastada ja meie praktiline töö on juba kaugemale jõudnud, kui see õiguslik raamistik ette näeb, nii et seetõttu ma leian, et on õige aeg kätte jõudnud ka seda protsessi õiguslikust vaalt-, äh, vaatevinklist äh, jälgida. proua Kaiser. mis puudutab koostööd Horvaatiaga, siis äh, ka sellele küsimusele on mul raske vastata. nimelt, et kas komisjoni poolt tehtud, uurimiskomisjoni poolt tehtud töö on tehnilist laadi või poliitilist laani, laadi see ei ole ilmselge, sellepärast et äh, kohustus kohtuga koostööd teha tegelikult lasub valitsusjuhtidel ning valitsused otsustavad, otsustasid luua selle äh, uurimiskomisjoni haldusküsimustes äh, et dokumentide asukoht välja selgitada. Te teate, et minevikus on juba olnud hulgaliselt selliseid sisekomisjone, uus peaminister eelmise aasta lõpul võttis otsuse vastu uus uurimisrühm moodustada. ja ma ei tahaks hakata hindama seda, et kas tegemist on kaheksakümmend protsenti tehnilise, kakskümmend protsenti äh, poliitilise rühmaga või mitte. väga keerukas on siin nende kahe vahel vahet teha. sellest lähtudes ja nüüd ma tulen Äh, lõpupoole esitatud küsimuse poole. nimelt. mida me ootame Horvaatia poolelt ning küsiti, äh, kas me pooldame kolmandat osapoole sekkumist või mitte, jällegi on tegemist delikaatse küsimusega, sellepärast et Horvaatia on äh, suveräänne vabariik, kellel on muidugi kohustus meie kohtuga koostööd teha. kui Horvaatia leiab, et äh, väline abi võib äh, olla kasutoov, siis miks mitte. isiklikult ma ilmtingimata ei mõista, mida need isikud enam võiksid teha või kuid taaskord see otsus sõltub Horvaatia võimudest proua Neits, te küsisite selle kohta, mis Sarajevos toimub äh, ja mis Bosnias toimub. nagu ma ütlesin, siis on meil olnud päris palju koosolekuid äh, sealse äh, sõjakurja kuritegudega tegelevate kolleegidega ning Bosnia Bosnia puhul on kõige rohkem äh, võimalikke kaasusi. tuhandeid, mis ootavad alles uurimist äh, ja kohtu ette jõudmist, äh, vahendid on piiratud ning kindlasti on tegemist äärmiselt suure väljakutsega lähikuudeks ja ka järgnevateks aastateks. ning muidugi mõista igasugune abi on väga teretulnud kolleegidele. ja lõpetuseks viimane küsimus puudutas seda, millest ma juba varem kõnelesin, et ühest küljest tuleb jätkata jõupingutusi, teisest küljest on vaja rohkem jõupingutusi. me üritame kohtuna äh, olla nii pragmaatiline ja korrekt-, korrektne kui võimalik. kui lõppkokkuvõttes ma muidugi isiklikult ei tea, kas need dokumendid on hävitatud või mitte, aga meie teame seda, et need dokumendid on olnud olemas mingil ajahetkel, selles pole kahtlust, ja meie Horvaatia partnerid on ka nõus sellega. me ei ole nõus küll dokumentide arvu osas, kuid kõik on nõus, et sõjaliste operatsioonide puhul on vaja kaarte ja plaane operatsiooni läbiviimiseks. oleme ka ühel meelel, et on olnud terve rida inimesi, kes on olnud segatud nende dokumentide omamisse. nüüd me ei tea, kas dokumentidest on näiteks olemas kusagil koopiaid või mitte. mida meie soovime, on usaldusväärne ja täielik uurimine, täielikult uurida kõiki võimalusi ja siin me oleme Horvaatia võimudele teinud ka terve rea ettepanekuid, kus me oleme leidnud, et mõningaid as-, mõningaid uurimisteid pole piisavalt kasutatud ning peame olema, ning tuleb ka käituda usaldusväärselt tulemuste esitamisel meile me ei oota võimatut. ja seepärast ütleme ka, me tunnustame äh, Horvaatia rakkerühma tööd, nad ütlesid, et tegemist on esimese korraga, kus, kus äh, sellega täie jõuga tegeldakse, ma oleks helistanud muidugi, et see oleks toimunud kaks aastat tagasi, kuid me tervitame seda siiski kui positiivset arengut, me teame, et see rakkerühm tegutseb äh, me julgustame võime jätkata, jätkama seda tegevust, et dokumendid leitaks. ma arvan, et see ongi vist kõik. rohkem midagi ma ei lisa. Eh, suur tänu. ja nüüd peame kõneaega hakkama piirama kahe minutiga. proua Koppa. suur tänu. tervitaksin teid, siin ma nüüd olengi. tervitan teid siin Euroopa Parlamendis, härra prokurör tänan teid jõupingutuste eest, äh, ehitamaks üles ja taastamaks õigust endises Jugoslaavias. tervitan teiega hil-, hiljutist Serbia raportit, mis esitati ÜRO Julgeolekunõukogule, kus räägitakse sellest, et Serbia astub nüüd samme Euroopa Liidu suunas. oma sõna, oma sõnavõttudes olete öelnud, et Serbia on teinud edusamme Äh, ja teinud koostööd äh, Mladici ja Hadžiči vahistamisel ning äh, on räägitud stabiliseerimislepingu ratifitseerimisest järjekordseks kuueks kuuks. kuid nüüd on lähenemas järgmine kuuekuine periood, kus tuleb uus raport ja sellepärast on väga tähtis, et meie komisjon teaks, mida veel te ootate Serbialt järgmise kuue kuu jooksul peale nende sõjakurjategijate arreteerimise? me oleme rääkinud täielikust koostööst oma tekstis, mida teie peate silmas täieliku koostöö all, mida te tahaksite, et Serbia teeks, mida ta siiamaani teinud ei ole, lisaks nendele kahele vahistamisele, tänan. suur tänu, proua Kopa. kaheks minutiks härra Katšin suur tänu, härra esimees. Äh, härra Brammert, tahaksin tervitada teie tööd prokurörina, vaatamata asjaolule, et paljud inimesed ei ole rahul Haagi töö järeldustega, on siiski tähtis kohut mõista sõjakurjategijate järele ja teie roll on siin võtmetähtsusega. Te mitte ainult ei loo tingimusi selleks, et, et liikuda kollektiivselt, vastutuselt, kus terveid rahvaid sünnita-, süüdistatakse kuritegudes isikliku vastutuse suunas. ja seepärast ma loodan, et need kaks tagaotsitud põgenikuga Haagi jõuavad. see oleks hea poliitilisele õhustikule ning hea ka lepitusele piirkonnas. ka poliitilised tagajärjed saavad olema positiivsed, sest Euroopa Parlament võiks siis alustada stabiliseerimise assotsi-, assotsiatsioonilepingu ratifitseerimisega. asjaolu, et te täheldate edusamme koostöös Serbiaga, näitab, et vahekaubanduskokkulepe jõustub peatselt. ja mis minu jaoks on tähtis, on, on siiski midagi muud. me peame need kuriteod asetama Euroopa kollektiivsesse mällu ja Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide kollektiivsesse mällu praegu on Belgradis käimas suur poleemika teemal, kas Serbia peaks võtma seisukoha Srebrenica kuritegude suhtes, kas see oli genotsiid või ei olnud, kas on ühte resolutsiooni või mitut resolutsiooni selle kohta ja ma tahaksin teada, mis oleks teie arvamus selle kohta, kui jagaksite see meie, seda meiega. ma arvan, et Serbia peab pisut sisevaatlust teostama et äh, vaadata näkku tulevikule ja ma arvan, et vastutuse isiklikuks muutmine muudab siis asjad ka lihtsamaks, sest äh, siis inimesed, järjest rohkemad inimesed mõistavad, et mlaadid džihaadid peavad tõepoolest kohtu ette minema. härra Hangurakis, suur tänu, härra esimees mina arvan, et peale seda, mida me täna teilt kuulsime ja kui me vaatame ka arenguid, siis me oleme tõesti jõudnud äh, hetke, kus äh, see rahvusvaheline kriminaalkohus äh, peaks nüüd oma tegevuse lõpetama, sest kümme aastat on nüüd juba möödunud kriminaalkohtu rajamisest. mina arvan, et kriminaalkohtu olemasolu ja tema õigusetu tegevus äh, tegelikult ainult on suurendanud ebastabiilsust äh, Balkani poolsaarel. paljud arvavad, et äh, kriminaalkohus on vajalik selleks, et tegeleda sõjakuritegudega, mis kindlasti leidsid aset. kuid ma ei leia, et ähm, kas see kriminaalkohus on tõesti see pädev kohus sellise asja osas õigust, ähm, ähm, õigust mõistma. ma arvan, et ka seoses Palestiinaga, ei ole kunagi tegelikult tõestust leidnud see, et Iisrael on äh, sõjakuritegusid äh, sooritanud. ja poleks ka mingit kasu olnud Blairi äh, tsiteerimisest selles kohtus. suur tänu ja nüüd kolleeg Vaigel. suur tänu. härra esimees, härra Brammerts, teil on suur moraalne autoriteet. Teile on antud võimalus anda panus katarsisesse, mis peab toimuma piirkonnas, kus need kohutavad sündmused aset leidsid ja seepärast ma leian, et te peate jätkama tööd, mida te siiamaani olete teinud. tahaksin öelda paar sõna positiivses valguses teie eelkäija kohta, kes kulutas tohutu suure, tohutult palju energiat ja aega ja tegi kõik selleks, et kuriteod ei jääks karistuseta. mõned inimesed hakkavad liiga vara oma memuaare kirjutama, ma loodan, et teie võtate pisut aega mõtlemiseks, enne kui te neid kirjutama hakkate. ja veel, ma arvan, et Horvaatia puhul, keda me kõik tahaksime näha võimalikult ruttu Euroopa Liidus, et jätkuks plaanitud töö ning Euroopa Parlament ka peegeldab seda järgnevas arutelus, mis täna aset leiab. president Message, keda ma kõrgelt hindan, tegi tõsise vea, andes andeks inimesele, kes mõrvas lapse. see näitab, kui oluline on see, et see katarsis, millest ma rääkisin, toimuks sellisel ühemõttelisel viisil kogu piirkonnas. suur tänu! suur tänu, kolleeg Vaigel. härra Hewitt, kaks minutit palun lõpetuseks. suur tänu, nagu kõik teisedki, tervitame teid täna siin see näitab, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad teie tegevust esmatähtsaks, et me kasutame ka oma poliitilisi suhteid endise Jugoslaavia riikidega. ja see on tõsi ka Euroopa Parlamendi kohta. minu küsimus, kui te saaksite kommenteerida sõjakurjategusid Horvaatias ja nende uurimist Horvaatias äh, te ütlesite, et kohtuasjad äh, antakse teie tegevuse lõppemisel tagasi Horvaatiale, kuidas te hindaksite praegust kohtusüsteemi Horvaatias ja selle suutlikkust hakkama saada nendiste kaasustega? kas nendega sa-, tegele-, kas neid menetletaks kiiresti ja kohaselt, kuidas te kommenteeriksite nende kaasuste praegust menetlemist Horvaatias ja kui saaksite kommenteerida iseäranis seda, kas toimub mingisugust etnilist diskrimineerimist kohtuasjade menetlemises Horvaatias, kui tegemist on sõjakurjategudega. Eh, suur tänu. veel sede alakomisjoni esimees saab üheks minutiks sõna. jah, lühidalt. täna oli kümme-kaksteist sõnavõttu, väga palju räägiti Horvaatiast, dokumentide edastamisest, kuid siiski Mladic on endiselt vabaduses. ta on endiselt äh, vabaduses viisteist aastat pärast Srebrenica sündmusi. siin räägitakse edasiminekust ning äh, sellest, kas Horvaatia koostöö on täielik jah, ma tervitan äh, Serbia edusamme vastavalt sellele, mis raportis kirjas, kuid äh, need edusammud on äh, suhteliselt, sellepärast et Mladic on endiselt vabaduses, samuti Serbias hiljuti saadi veel militaarpensionid hiljuti. me ei saa ütelda, et see edasi liigub, kuidas, kuidas edasiliikumine toimub, milline see on? ja millised on tulevased äh, oodatavad tulemused. sest et konkreetseid tulemusi vähemalt meie tasandil praegu ei ole täheldada. suur tänu, härra Danjan. ja nüüd annaksin sõna veel kord härra äh, süüdistaja Brammertsiga, ehk saaksite ka kõne ajast kinni pidada? Äh, uh, kõigepealt ähm, esimene küsimus puudutab siis Serbiat. ja ka viimane küsimus oli, puudutas sedasama teemat. maikuus me koostame järgmise raporti ja seal me ka kirjeldame, mida me oleme saavutanud äh, viimasest eh, septembri raportist saadik. mis puudutab põgenikke, siis tõesti ähm, asi toimub nii, nagu endiselt ähm, me saame ka kõik dokumendid, mida me oleme äh, küsinud. ma tõesti ei ürita jätta Äh, muljet, nagu kõik oleks korras ja meil ei ole enam mitte mingisuguseid algatusi vaja, sugugi mitte. oma hinnangutes äh, ma pean olema usaldusväärne ja seetõttu ma töötan äh, kõikide teiste organitega igapäevaselt koos. seni ma ka usun, et et ka kohapealsed kohtud saavad tööd väga hästi edasi jätkatud. kuid uskuge mind, et ma väga äh, täpselt jälgin, kuidas tegutsemine koha peal aset leiab. mõned äh, tegevused on positiivsemad, mõned äh, vähem, meil saame täpsema ähm, ülevaate juunikuus, aga kui selle töö kvaliteet ei vasta meie standarditele, siis ka seda ma kirjutan kindlasti oma järgmisse raportisse nagu ma ütlesin, veel vabaduses olevate sõjakurjategijate vahistamine on meie üks kõige olulisemaid prioriteete. ja meil on ka töörühm, kes tegeleb just nende põgenike küsimustega. suur osa äh, loomulikult äh, rahvastikust ei puutu üldse sellesse asjasse, kuid kindlasti on olemas ka rühm inimesi, kes äh, teeb kõik selleks, et põgenikud jääksid vabadusse aga igal juhul ma sooviksin julgustada äh, nende kohapealsete töörühmade tegevust, äh, et nad jätkaksid oma head tööd ja koostööd meiega. kriminaalkohus ei ähm, määr ei otsusta mitte riikide osas, vaid, äh, vaid isikute osas. me ei mõista siin kohut Serbia osas, vaid sõjakurjategijate osas ja seetõttu on selge, et äh, me otsime vaid isikuid, üksikisikuid ja ka kohapeal äh, need töörühmad, nende tegevus läheb samas suunas. Ähm, üldisemas kontekstis me peame ka tegelema lepitusmenetlusega ja ma saan täiesti aru, et meil on olemas äh, omad piirid äh, ka usalduse osas selles äh, piirkonnas. aga mina arvan, et kohaline, kohalikud poliitilised ametivõimud ja osapooled peavad mängima palju suuremat rolli. detsembris me nägime, et, et OSCE läbi viidud uurimus näitas kakskümmend viis protsenti Serbia rahvastikust ei ole kindral Mladici eh, väljaandmise vastu. ja ma arvan, et eh, kui me, kui me ei oleks saanud eh, edasi anda rahvale seal piirkonnas, et ei, et kindral Mladic ei ole mingisugune kangelane, siis ma arvan, et meie töö oleks Äh, läbi kukkunud. kohalikud äh, poliitilised jõud peavad mängima suuremat rolli ja nad peavad ka äh, toetama Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd. nüüd viimane küsimus. kui kindlad ja veendunud me oleme selles osas, et Horvaatia õigusmõistmissuutlikkus on see, mis vastab meie standarditele ma tõesti usun, et et see isik, kes praegu Horvaatia poolt süüdistajana meiega koostööd teeb, et tema juhtimisel tõesti töö ka hästi edasi läheb. me teame, et probleeme veel on, eriti mis puudutab ressursse, nii nagu kriminaalkohtul on ressursiga probleeme, kuid ma ütleksin, et Horvaatias on nad siiski heal teel menetluste ja kaasuste menetlemisel. Bosnias aga näiteks, kui me vaatame seda kaasuste arvu, siis me, on täiesti selge, et neil ei ole piisavalt ressursse selleks, et isegi väikest osa nendest kaasustest lõpuni korralikult menetleda. ma ei tea, kas ma nüüd kõikidele küsimustele vastasin, ma loodan härra esimees. hästi. ja sellega selle päevakorrapunktiga lõpetame. ma sooviksin südamest tänada härra Brammertsit selle eest, et tuli siia meie koosolekule ja ta andis meile ka väga selged vastused. ta kindlasti nägi ka, kui suur on meie huvi äh, kriminaalkohtu töö vastu ja kui oluline on meie jaoks äh, kriminaalkohtu töö. ning me jälgime kindlasti ka täpselt, äh, mida te äh, tulevikus teete. võib-olla saame paariks minutiks katkestada istungi ja siis jätkame järgmise päevakorrapunktiga ja siin tuleb siis arvamuste vahetus Euroopa Liidu eriesindajaga endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis Ervan Fuereega. siin on meil ka resolutsiooni ettepanek mis puudutab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kahe tuhande üheksa aasta edu arengut. ja siis saab sõna härra Soran Taaler. Colleghi, possiamo riprendere i lavori, se no? kolleegid, läheme edasi. ja meie seas on järgmine külaline. härra Erwan Fuere, kes on Euroopa Liidu eriesindaja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis. tegemist on juba neljanda korraga kus te meid külastate, härra Fueri. olete siin taas Euroopa Liidu eriesindajana. see näitab, et Euroopa Parlamenti huvitab väga olukorra areng teie pädevusvaldkonnas. täna kuuleme vastuseid, teie vastuseid meie küsimustele, kuid pärast hakkame arutama resolutsiooni ettepanekut. Ehm, härra Tavaleri ehm, koostatud resolutsiooni projekti endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta aastal kaks tuhat üheksa. aastal kaks tuhat üheksa ehm, leidsid aset olulised valimised selles riigis ning äh, riigi ametivõimud on näidanud üles suurt äh, suutlikkust õppida mineviku vigadest ja tuua riik järjest lähemale rahvusvahelistele standarditele, mis on vajalikud selleks, kui riik soovib end tõesti pidada kandidaadiks liitumisel Euroopa Liiduga, nii et meil on põhjust rahuloluks. ning ka kõige viimane raport, äh, kus hinnati edusamme selles riigis, tervitas läbirääkimiste avamist äh, liitumiseks Euroopa Liiduga. vaatamata sellele edule siiski üldasjade nõukogu kaheksandal detsembril otsustas märtsikuule aastal kaks tuhat kümme edasi lükata otsuse tegemise selles osas, kas tuleks alustada liitumisläbirääkimisi. võtme küsimus on jõuda kokkuleppele Kreeka valitsusega riigi nime osas. Äh, tuleks leida nimi, mis oleks rahuldav mõlemale osapoolele see tõk-, takistus on küll suu-, oluline, kuid vaatamata selle, sellele on riigi ees ka muid väljakutseid, võitlus korruptsiooniga näiteks, õigussüsteemi reform, iseseisvuse konsolideerimine, äh, avaliku sektori reform ning edusammud, mis on vajalikud inimõiguste vallas ning Albaania vähemuse küsimus. ning oma sõnavõtu lõpetuseks ütleksin ma, et alates üheksateistkümnendast septembrist endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikel on viisavabadus Schengeni ruumiga. mul on väga hea meel selle üle. komisjon on ka toetanud seda sammu meie komisjon. palju huvitavam oleks muidugi nüüd kuulda aga teie seisukohti. Uh, suur tänu, esimees. lugupeetud väliskomisjoni liikmed, suur tänu selle võimaluse eest viibida täna siin teie seas. see on meie iga-aastane traditsioon alati sellest ajast, kui mind nimetati Euroopa Liidu eriesindajaks Äh, Jugoslaav, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis aastal kaks tuhat viis. ma hindan kõrgelt Euroopa Parlamendi rolli viisa, viisa liberaliseerimise otsuses. see roll oli esmatähtis. see tagas esiteks positiivse liikmesriikide otsuse, kuid teiseks näitas see ka Balkani riikide kodanikele, et äh, tõsine ja ja edukas töö reformide teel leiab tunnustamist ja need, kes olid tunnistajaks Skopjes toimunud äh, pidustustele kaheksateistkümnendal detsembril, võisid olla tunnistajaks sellele rõõmule. tahaksin tänada ka härra Taalerit samuti tema jõupingutuste eest resolutsiooni koostamisel, äh, tahaksin tänada härra Hatzi Markakist, kes on ühise parlamentaarse komitee komisjoni aseesimees peatselt. ootame väliskomisjoni delegatsiooni ja ühiskomisjoni delegatsiooni Skopjesse veebruaris. ja ma tahaksin rõhutada, et ühiskomisjon on etendanud väga tähtsat rolli suhete tugevdamisel kahe parlamendi vahel ning äh, kaasa aidanud reformidele. härra esimees, nagu te ütlesite, aasta kaks tuhat üheksa oli tõepoolest väga positiivne aasta riigi jaoks. toimisid presidendivalimised ja kohalikud valimised, mis aitasid kaasa demokraatlikule protsessile ning äh, vas-, olid ka vastavuses enamusele rahvusvahelistele standarditele vaatavalt, vastavalt vaatlusmissioonile. Äh, suvel ja sügisel hoogustus reformiprotsess ja väga olulised positiivsed arengud leidsid aset parlamendi toimimises. siin äh, oli põhjuseks äh, regulaarne dialoog erakondade koordinaatorite vahel, mis võimaldasid vastu võtta mitmeid seadusi, mis olid seotud võrdluskriteeriumidega, mille oli määratlenud Euroopa Komisjon ja sageli võeti need vastu ühehäälselt. komisjon muidugi tunnustas neid jõupingutusi ning äh, andis ka oma soovituse läbirääkimiste alguse kuupäevaks. eelmisel aastal markeeriti ka piir Kosovoga. seega on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik esimene riik piirkonnas, kes on lahendanud kõik oma piiriküsimused. see juba iseenesest on oluline panus heanaaberlikesse suhetesse ja regionaalsesse stabiilsusesse. ning sellega muidugi on seotud riigi jätkuv osalus Altea missioonis Bosnias ja Hertsegoviinas, mis taaskord aitab kaasa piirkonna stabiilsusele. ning samuti koalitsioon on olnud suhteliselt stabiilne, vaatamata mõnedele rasketele hetkedele, näiteks kui avaldati see poleemikat tekitanud entsüklopeedia, mis tekitas kogukondadevahelisi pingeid ja kus jäeti kasutamata võimalus lepitamise, lepituseks ning viisavabaduse otsus detsembris leevendas pisut ja suurel määral eh, nõukogu otsuste tekitatud pettumust. nii et ma, ma kordan jätkuvalt valitsusele, et on tähtis leida lahendus nime küsimusele. on olnud positiivseid kohtumisi peaministrite vahel ja see on aidanud kaasa usalduse loomisele. nüüd tuleb sellele usaldusele tugineda. ja me oleme kindlad, et, et praegusel hetkel peab äh, liidri roll ja julgus viima lahendusele. kui neid kuud, kuud ära ei kasutata, siis on oht, et, et see küsimus lükkub jällegi edasi ja tekivad raskused kogukondade vahel. ning see võiks taas tuua kaasa ebastabiilsust. millised on peamised väljakutsed praegu riigi ees? lisaks nime küsimusele tuleb kindlasti rõhutada poliitilist dialoogi kõikide osapoolte vahel. detsembrikuus öö, korraldasin lõunasöögi kõikide erakondade juhtidega, kaasa arvatud ka peaminister, ja oli kurb tõdeda, et see oli esimene kord, millal kohtusid juulikuust saadik. see tähendab, et kõik osapooled peaksid palju rohkem koostööd tegema. ning valitsus muidugi peab äh, olema siin eeskujuks äh, see, valitsusel on tohutu vastutus, arvestades tema mõju parlamendis, kohalikes omavalitsustes, ning kõik kohalikud juhid peavad mitte, mitte kulutama oma energiat solvangutele, nagu viimastel nädalatel, vaid pigem sellele, et leitaks ühine arusaam reformide osas, mis veel ees seisavad ning et ka ühiselt soovitaks nimeküsimus lahendada. seda on võimalik teha ainult koostöös tähtsaks foorumiks konsensuse saavutamisel on kindlasti e-, Eurointegratsiooni rahvuslik nõukogu, siin kasutati Horvaatia mudelit, siin on, sellega teevad koostööd kõik erakonnad, kodanikuühiskond, usuorganisatsioonid ning see kindlasti vajaks suuremat toetust valitsuselt ja peaks võimaldama tihedamat dialoogi kõikide osapoolte vahel. veel üks tähtis väljakutse on ohvriidi raamleping. see on ainus raamistik, mis tagab jätkuva poliitilise stabiilsuse ning kogukondade vahelised suhted. edu on kindlasti saavutatud, <clears throat> kuid töö on endiselt jätkumas. küsimus ei ole niivõrd seadusandluses ja, ja seaduste jõustamises, kuivõrd ohvridi lepingu vaimus. seda on eriti tunda haridussektoris. eelmisel aastal nägime, et on ohtlik suundumus eraldi keelte suunas, eraldi keeltes õpetuse osas. loodetavasti see tendents on nüüd äh, möödas tänu äh, rahvusvähemuste äh, kõrge esindaja soovitusele OSCE-st. tema teine soovitus oli sisse viia riigikeele õpetus juba esimesest klassist Albaania koolides. see on toonud kaasa rahutusi ja ja, ja koolide boikoteerimist. see näitab, et pole olnud piisavalt jõupingutusi selleks, et äh, pinda ette valmistada sellele väga olulisele otsusele. see näitab, et tuleb teha rohkem jõupingutusi valitsuse tasandil selleks, et kõikidesse rahvusküsimustesse suhtuda suurema tundlikkusega. detsentraliseerimise vallas on tehtud suuri edusamme, kuid tuleb tugineda saavutatule ja jätkata sellel teel selleks, et kohalikel omavalitsustel oleks rohkem ressursse oma uue pädevusega hakkama saamiseks ja veel üks oluline peatükk ohvridi raamlepingus on võrdne esindatus. siin on edu saavutatud, tagades albaanlaste esindatuse erinevates riiklikes institutsioonides, kuid väga vähe, kui üldse, on tehtud Türgi ja Rooma vähemuste heaks. seega reformid peavad jätkuma ja siin on ka libastutud viimastel kuudel. ja me ei tohi lubada selle jätkumist. veeseadus näiteks, selle rakendumine Äh, lükkus edasi nelja aasta võrra, seda, see oleks pidanud jõustuma juba sellel aastal, kuid nüüd on olukord selline, et äh, jäätmekäitluse programmid lükkuvad edasi ja see võib mõjuda isegi nendele projektidele, mida on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Äh, on diskrimineerimisvastane seadus menetlemisel. suureks väljakutseks on ka seaduste tegelik kohaldamine. siin on kindlasti vaja avalikku haldust depolitiseerida. kohtureform liigub samuti edasi, kuid siin on taas tegemist madala avalikkuse usaldusega. vanglate reform on sellega seotud, tuleb teha veel tõsist tööd selleks et Euroopa Nõukogu piinamise konventsiooni rakendataks. intensiivistada tuleb jõupingutusi korruptsiooni vallas, see parandab kindlasti ärikeskkonda ja toob kaasa rohkem välisinvesteeringuid. ja lõpetuseks kaks valdkonda, kus on endiselt vaja suuri jõupingutusi valitsuse tasandil, kõigepealt koostöö kodanikuühiskonnaga. see peaks olema valitsuse huvides et kaasataks palju rohkem otsuseprotsessi kõikidel tasanditel kodanikuühiskonda. ning meedia sõltumatus on tähtis valdkond, äh, poliitilist mõju on väga palju meedia vallas, on vaja suuremat läbipaistvust, on vaja paremaid suhteid valitsuse ja meedia vahel, äh, need suhted peaksid olema avalikumad, peaks, pea-, vähem selektiivsed peaks olema rohkem usaldust mõlemal poolel. seega väljakutseks riigi ees on tugineda aasta kaks tuhat üheksa saavutustele, tagada jätkuvad reformid, Euroopa Liit äh, on toeks oma programmidega kõikides valdkondades, kuid kokkuvõttes sõltub kõik riigi valitsusest. tänan. aitäh ja nüüd sõna kolleeg Taalerile, kes on resolutsiooni eelnõu osas raportöör. ja kui võimalik, siis palun pidage kolmest-neljast minut-, minutilisest kõneajast kinni. suur aitäh! Thank you very much, ambassador! suur tänu! suur tänu ka härra Fuerele eh, teie töö eest ja ka teie ettekande eest, millega te andsite ülevaate eh, Makedoonia olukorrast. ma arvan, et me oleme kõik ühes paadis, mis on meie eesmärk? meie eesmärgiks on positiivsed arengud selles piirkonnas. ma arvan, et eh, hiljem meil tekib ka võimalus äh, öelda paar sõna selle resolutsiooni ettepaneku kohta, mida me täna ka arutame, aga praegu ma keskenduksin ainult äh, oma küsimusele teile. kus teie näete neid äh, positiivsete arengute võimalusi kahe riigi vahel, Kreeka on Euroopa Liidu liige ja Makedoonia on kandidaatriik. sügisel kui tuli ähm, Kreekas uus sotsialistlik valitsus, siis ähm, ähm, tekkisid ka uued ootused. tekkis ka uus äh, dialoog kahe riigi vahel ning ma leian, et ka usaldus kahe peaministri vahel on äh, parem kui kunagi varem. kus teie näete veel äh, lisakoostöö äh, võimalusi nende kahe riigi vahel, kellest üks on liikmesriik ja teine kandidaatriik. kas toimub midagi piiriüleses koostöös? kas majandus- ja kultuurikoostöös on midagi toimumas, suur tänu! La... suur tänu, härra Thaler! ja härra Posselt kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees! kõigepealt ma sooviksin härra Thalerile öelda, et ta on suurepärase, väga tasakaalustatud äh, resolutsiooni koostanud. ka härra Fuere selgitused olid väga huvitavad, aga mul oleks teile ikkagi üks küsimus. Te ütlesite, et piinamisvastane konventsioon ei ole täieulatuslikult rakendatud. kas te oskate tuua mõne näite selle konventsiooni rikkumise kohta? nüüd, mis puudutab õiglust. Te ütlesite, et see sõltub Äh, Makedoonia valitsusest, kuidas asjad edasi arenevad, kuid see nime küsimus sõltub kahest osapoolest ning Makedoonia on teinud nime küsimuses juba väga palju ettepanekuid, mis on aga tagasi lükatud, nii et see ei sõltu ainult ühest osapoolest, see sõltub kahest osapoolest ja ma sooviksin selgelt öelda, et vahelepingus on kirjas, et äh, läbirääkimis äh, läbirääkimiste blokaad äh, nime küsimuses ei ole vastuvõetav. ja ma arvan, et see vahe kokkulepet tuleb ka rakendada Euroopa Liidu poolt, sellepärast et Euroopa Liit ei tohi praegu sattuda sellise kahepoolse nimeküsimuse pantvangiks. nüüd, mis puudutab vähemusi, nad on kõik valitsuses esindatud, ma tunnen seda riiki väga hästi ja ma olen rääkinud kõikide vähemuste esindajatega ja ma ole, me võiksime olla väga õnnelikud, kui kõikides Euroopa Liidu liikmesriigis, riikides meil oleksid samasugused äh, standardid vähemustele rakendatud kui Makedoonias. suur tänu, härra Posselt ja proua Kopa kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees ma sooviksin tänada härra Fooret selle eest, et ta on tulnud täna siia koosolekule, soovin tänada ka härra Taalerit resolutsiooni ettepaneku koostamise eest. mul on paar kommentaari eh, nende kompromissmuudatusettepanekute kohta. kõigepealt ma sooviksin öelda, et Kreeka eh, valitsus on eh, initsiatiive võtnud selleks, et dialoogile taaskord käik sisse anda ning on peaministrid kohtunud ja seda ÜRO egiidi äh, all, et sellest ummikust äh, välja tulla, kuid äh, detsembris toimunud tippkohtumisel kahjuks edasiminek võimalik ei olnud, kuid Kreeka on sellegipoolest otsustanud ähm, edasise edusammu saavutamiseks. kuid kõik on praegu ÜRO kätes. Kreeka asevälisminister on läbirääkimiste juhatajat eh, härra Nemitšit kutsunud Kreekasse selleks, et jätkata intensiivselt dialoogi. see on ka see põhjus, miks oleks soovitav, et ÜRO raames taaskord viidataks sellele, et see on see raamistik, eh, milles läbirääkimised aset leiavad. kompromissmuudatusettepanek number viis ütleb, et tegevused ja avaldused, mis head äh, naaberlust äh, rikuvad, tuleb kõrvaldada nii Bulgaaria osas. Äh, Bulgaaria osas on samasugust kriitikat avaldatud, nimelt mis puudutab viiteid ajaloolistele fenomenitele ja härra Katšin. suur tänu, härra esimees ning äh, õnnitlen ka härra Foiret tema tehtud töö nimel. Te olite varem ka äh, Sloveenias tegev, nii et ma täielikult usaldan teie äh, tööd. Te olete kursis ka probleemidega, mis on aastaid juba olnud äh, blokeerimas läbirääkimisi, see puudutab siis nimeküsimusi, Makedoonia on demokraatlik riik, kuid sellegipoolest me oleme näinud, et äh, väga paljud äh, teemad ja valdkonnad on peaministri härra Gruevski käes. mida me saame teha selleks, et Makedoonia parlamenti tugevdada ja ja julgustada neid olema paindlikumad, sest et lõppude lõpuks me peame ju toetama mingit laadi äh, kompromissi. Makedoonia parlamendi delegatsioonid on äh, pidevalt Euroopa Parlamenti külastanud, kuid see, me teame, et see nime küsimus on endiselt suureks väljakutseks neile ja nad vajavad siin äh, rohkem toetust, ma arvan. nüüd teine asi, mis sellega on seotud puudutab äh, Horvaatiat ja äh, Morte-, Montenegrot. Nemad on äh, rakendanud Euroopa Parlamendis Srebrenica resolutsiooni, kuid Makedoonia parlament seda ei ole teinud ning rääkides Makedoonia parlamendiga, on mul jäänud tunne, et nad kardavad Belgradi poolt tulevaid sanktsioone, kui nad rakendaksid seda resolutsiooni, nii et mida me saaksime teha selleks, et tugevdada Makedoonia parlamendi liikmete julgust. ja nüüd saab kolleeg Slafrakis sõna. suur tänu, ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida härra Fuere ütles, ta mainis väga paljusid äh, punkte ja härra Taaler mainis veel edasisi punkte. ja ma arvan, et Kopenhaageni kriteeriumid on täidetud ning äh, sellel riigil ei tohiks olla tegelikult enam mingisuguseid takistusi liitumiseks Euroopa Liiduga, kuid me peame ka arvestama sellega, et me peame seda riiki toetama enne, kui äh, see riik saab Euroopa Liidu liikmesriigiks. kuid me peame siin arvestama ka ÜRO reegleid ja menetlusi. ning praegu ÜRO-s toimuvad äh, olulised läbirääkimised, mis praegu veel takistavad selle riigi läbi äh, liitumist Euroopa Liiduga. Te mainisite kahekeelset entsüklopeediat ning ma sooviksin siin äh, natuke täpsemalt seda punkti puudutada. kõik selle komisjoni liikmed peaks teadma, et selles entsüklopeedias väljendatakse ka ähm, ekspansiivseid äh, suundumusi seoses Kreekaga, seal mainitakse ka Thessalonikit ja see on Kreeka suuruselt teine linn. nii et sellised äh, küsitavad äh, viited entsüklopeedias tekitavad ka umbusaldust selle kandidaatriigi liitumise vastu. Te kõik teate, millised probleemid Makedoonial on kuid ma arvan, et me peaksime olema realistlikud. härra Furee, sooviksin teil paluda vaadata täpsemalt, äh, mis selles entsüklopeedias kirjas on ja tahan teada, kas teil on rohkem infot läbirääkimiste kohta, mille juhiks on härra Nemitš ning ma sooviksin ka teada, kas ka avalikkust on teavitatud äh, Kreeka parlamendisaadikute positiivse hoiaku äh, Äh, hoiakust selles osas, mis puudutab selle Kreeka, äh, selle riigi äh, kodanike viisarežiimi lihtsustamist. suur tänu ja nüüd annaksin sõna härra eriesindajale, et võib-olla kuue minutiga saaksite küsimustele vastata, palun. Uh, uh, suur tänu, suur tänu teie küsimuste eest. vastan neile järje, esitamise järjekorras. kõigepealt härra Taaler ma näen, et äh, siin saab kahepoolset usaldust äh, kahel tasandil tugevdada. kõigepealt siis poliitilisel tasandil kahe peaministri kohtumine, see aitas nii-öelda jääd murda ja luua positiivsema õhkkonna ning ma arvan, et äh, sellised kohtumised saavad edasi aidata positiivseid arenguid. nüüd kohalikul tasandil on vaja tugevdada koostööd. meil on mõningaid suurepäraseid näiteid selles, kuidas inimestevahelised kontaktid äh, sa väga positiivseid eesmärke saavutavad kultuuriprojektid, mis toovad kokku naaberpiirkonnad Kreekast ja, ja Makedooniast. meil on uus äh, projekt Kreekaga, kuid selle projekti osas on mõningaid viivitusi tekkinud Kreeka pool ja me oleme palunud valitsust, äh, et nad kiirendaksid asjade kulgu sest äh, siin on palju raha seotud selle projektiga ning äh, meil oleks äh, väga hea meel ehitada edasi selle saavutatu baasil oma positiivseid projekte. nii et need inimestevahelised projektid avaldavad väga olulist mõju ka usalduse tõusule kohalikul tasandil. härra Posselt, mingisugused piinamisvastase konventsiooni konkreetseid rikkumisi ei ole olnud, vaid äh, tegu on pigem nagu hoiaku küsimustega. kahjuks ei ole kuulda, mida härra Posselt ütleb. härra Posselt, ma rääkisin Euroopa Nõukogu piinamisvastasest konventsioonist ja küsisin teie käest, kas te teate, olete tuttav ühegi juhtumiga, mis rikub seda konventsiooni? härra Fuere. juba kahe tuhande seitsmendast aastast äh, peale äh, piinamisvastast konventsiooni rakendamist on järgitud, ma olen vanglaid külastanud ning ma olen näinud neid kohutavaid tingimusi, milles äh, vahistatud peavad seal elama valitsuse eh, poolelt on eh, praegu väga suuri viivitusi tekkinud selle soovituse ja konventsiooni rakendamise osas. kahjuks ei ole kuulda, mida härra Posselt ütles, härra Fuere, eh, ma ei saa sellele lõplikku vastust anda. nüüd proua Koppa. loomulikult Nimetsi protsess on see protsess, mis on nõukogu poolt algatatud äh, nimeküsimuse lahendamiseks. me oleme veendunud, et kahepoolsed ähm, kontaktid äh, saavad aidata selle küsimuse lahendamisele ning me usume, et need kahepoolsed äh, kontaktid, mis seati sisse juba sügisel, jätkuvad ja ma usun, et äh, Nimitši läbirääkimisprotsess tõesti avaldab positiivset mõju. oluline on, et äh, mõlemad pooled teeksid oma pingutused selleks, et äh, leida lahendus sellele probleemile ja Nimitši protsessil on siin kindlasti väga oluline mõju. nüüd härra Katsin, meil on väga hea meel, et et parlamentaarne instituut on ähm, asutatud, siia on kaasatud ka Šveitsi äh, parlament ning see võimaldab äh, parlamendil saavutada suurem äh, kriitiline mass, mille raames mängida oma roll. nüüd Srebrenica küsimus, jah, ma olen teiega täiesti nõus, kõik liikmesriigid peavad siin oma panuse tegema lepitusprotsessi ma ei leia, et parlament peaks siin muretsema äh, selle resolutsiooni äh, rakendamise pärast, et peale seda võiksid äh, tulla sanktsioonid mõnest naaberriigist. ja nüüd entsüklopeedia küsimus. jah, siin on tõesti lepitusmenetluse osas kaotatud võimalusega, sest paljud teemad, äh, paljud probleemid, mida me arvasime, et me olime lahendanud ja eelarvamused, mis me arvasime, olime suutnud kõrvaldada, siis paraku see entsüklopeedia oli tagasilöögiks. see näitab, et väga palju tööd tuleb Balkani piirkonnas veel lepitusmenetluses teha ja me teeme kõik selleks, et lepitusmenetlust ähm, edendada, nii nagu me oleme teinud seda ka näiteks äh, Lõuna-Aafrikas. härra Salavrakos, ma tõesti paluksin, et te vaataksite täpsemalt ise seda entsüklopeediat. ma tõesti sooviksin, et te täpsemalt läheksite asjadesse süvitsi härra esimees, me peame ikkagi ükshaaval rääkima järjekorras, härra Fõri. ja ma ütleksin järgmist. et mis puudutab äh, mitmerahvuselisi suhteid, äh, siis äh, siin on vaja pidevaid pingutusi teha selleks, et usaldust parendada, edendada ja seda siis kõik äh, rahu saavutamise eesmärkidel, suur tänu! sõna kolleeg Kukanile, kes on äh, Edela-Euroopaga suhete delegatsiooni esimees. Uh, suur tänu, tere tulemast härra Fuerele, tervitan ka tema tööd. mis puudutab resolutsiooni ettepanekut mis puudutab äh, Firemi edu aruannet, tahaksin tervitada härra Taalerit tehtud töö eest ning selle eest, kuidas ta ette valmistas selle resolutsiooni ettepanekud. Äh, tänaksin ka kolleege, kes aktiivselt esitasid muudatusettepanekuid. see projekt on heas tasakaalus ja ma soovitaksin kolleegidel seda toetada ning minu soovitused peamiselt langevad kokku raportööri ettepanekutega. nüüd mõned märkused edusammude hindamise kohta. positiivse poole pealt pole kahtlust, et läinud aastal nägime tõsiseid edusamme enamus kriteeriumide täitmisel selleks, et võiksid alata liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga. olgu siis poliitilised või majanduslikud või või seotud äh, liikmelisuse nõuete täitmisega. tahaksin mainida ka edusamme võrdluskriteeriumite alal viisa liberaliseerimise vallas. komisjoni ettepanek avada liitumisläbirääkimised on positiivseks panuseks protsessi ja ma loodan, et nad algavad ka lähitulevikus. negatiivse poole pealt tuleks siiski mainida teemasid ja valdkondi, kus me ootaksime rohkem edusamme ja jõupingutusi, eriti kohtu vallas, avaliku halduse reformi vallas, korruptsioonivastase võitluse vallal, etniliste konfliktide vallas, vähemuste kaasamisel avalikku tegevusse, meedia, poliitilisest sekkumisest vabastamise vallas. kuid posi-, üldine areng on olnud positiivne, me peaksime julgustama riiki sellel teel jätkama ma sooviksin, et toetataks muudatusettepanekuid, mis liiguvad selles suunas. toetan ka kompromissmuudatusettepanekuid, mis on ette valmistatud koostöös raportööriga, tänan. suur aitäh, härra Kukan. härra Kiriljev, kaks minutit. <clears throat> suur tänu, härra suursaadik. massilist äh, nördimust naaberriigis Bulgaarias tekitas Dmitru juhtum, kus äh, emapiima joov laps äh, saadi kolmeks kuuks vanglasse, sellepärast et väideti avalikult, et ema keeldus oma lahus elavale abikaasale tagamast koh-, ruum, ruumi ja võimalust oma lapsega kohtuda. see tekitas tohutut nördimust Bulgaarias sellepärast, et enne seda te-, kuna tegemist on Bulgaaria päritolu naisega, see juhtum pole lihtne. Tito-aegses Jugoslaavias saati sellise, saadeti sellised inimesed koonduslaagritesse kõik Bulgaaria saadikud kirjutasid Olli Rehnile ja ta vabastati kahe nädala pärast, kuid oma last siiani näinud ei ole. ma lugesin teie avaldust. Te ütlesite, et see on kahepoolsete suhete küsimus Bulgaaria ja Makedoonia vahel. härra suursaadik, mis ajast inimõiguste rikkumised on kahepoolsete suhete küsimus Euroopa Parlamendis ei lähene me asjadele nii. kuidas teil õnnestus? võib-olla te küll ei teinud avaldust, aga see juhtum oli dramaatiline inimõiguste rikkumine ja see ema ei ole oma last siiamaani veel näinud. Cornelissen per due minuti. suur aitäh. Thank you, Mr Chair. suur tänu, härra esimees ma alustan ka nime küsimusest. paistab, et see on kõigi meelel ja keelel. lahendus sellele tuleb muidugi leida. ja mõlema poole natsionalistide tegevusele tuleb äh, lõpp peale teha, nad peaksid pigem tulevikku rohkem äh, vaatama kuid see ei tohiks kindlasti olla takistuseks äh, äh, liitumisele, nagu paistab, et praegu paljude inimeste jaoks see nii on. kuid äh, ka minu koduriik Holland arvab samuti Islandi kohta ja ka Serbia ja Türgi kohta ma loodan, et kõik need riigid järgivad Sloveenia eeskuju, kes äh, Horvaatiaga äh, alustas dialoogi äh, piiriküsimuse lahendamiseks selleks, et Horvaatia saaks kiiremini liituda. artikkel viiskümmend seitse ütleb, et kahepoolsed probleemid ei tohi takistada riigi liitumist Euroopa Liiduga aga veel mõned teemad, mis on väga olulised minu jaoks. minu jaoks näitab riigi edukust ja riigi ähm, küpsus see, kuidas ta äh, kohtleb oma kõige nõrgemaid, näiteks romisid ähm,, vägivalla ohvriteks sattunud naisi. kuidas on rakendatud äh, tehtud plaane, kuidas näiteks diskrimineerimisvastane seadus on ähm, rakendunud ja kuidas koheldakse neid, kes on diskrimineerimise ohvriks? ja see puudutab ka diskrimineerimist seksuaalse orientatsiooni põhjal. ja härra esimees võtab ähm, mikrofoni proua kõnelejalt ära Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον κύριο Φουερέ για τις αναφορές του. Proua Kianaku, suur tänu, härra äh, Fuereile tema esitluse eest. kompromissmuudatuse ettepanekud neli ja viis ei vasta nendele muudatusettepanekutele, millest äh, nad tegelikult lähtuvad. ma arvan, et äh, muudatusettepaneku neli juures ei viidata sellele, et lepitusmenetlus toimub praegu ÜRO egiidi all. Äh, Nimitši, äh, nimi kui läbirääkija nimi äh, on siin mainitud, me ma arvan, et seda peab arvestama. ja muudatusettepanekus kolm on nimetatud piirkonna kohta nime, mis oleks pidanud teises kohas esile tulema. ja muudatusettepanekus viis tegelikult siin ei, see ei arvesta üldse äh, nende muudatusettepanekutega, millest nad on lähtunud. ja see puudutab ka raportööri muudatusettepanekuid seitsekümmend kuus ja seitsekümmend kaheksa. esialgsetes muudatusettepanekutes on siin viidatud erinevatele propagandistlikele tegevustele ja seda, et need tegevused tulevad Füürami poolt aga siin äh, nendes kompromissmuudatusettepaneks mainitakse, et see tuleb, äh, sellised tegevused tulevad Füürami naaberriigi poolt, nii et ma arvan, et äh, raportöör peaks esialgse teksti juurde tagasi pöörduma. ma ei tea, miks äh, raportööri raportit on sellisel moel muudetud. naaberriigid on vastutavad selle eest, kui Fürom võimalikult kiiresti Euroopa Liidu liikmeks ei saa ma arvan, et äh, see on seotud äh, erinevate poliitiliste mm, jõudude vaheliste tülidega. et just need äh, poliitiliste jõudude vahelised probleemid vastutavad selle probleemi leidmise eest ja mitte see riik. kui riik on täitnud kõik liitumiskriteeriumid siis me ei tohi teha vastutavaks selle eest, et ainult nime küsimuse tõttu ei saa Euroopa Liidu liikmeks saada. Jaak-Ülle Kurakis, kaheksakümmend üks. suur tänu, härra esimees ma kuulasin härra Fueri eh, selgitusi ja sellest arutelust äh, lähtuvalt paistab, et äh, on probleeme naaberriikidega ja ma arvan, et äh, pole mingeid kõhklusigi, et me peame siin pingutusi tegema. probleeme on muidugi näiteks nagu nime küsimus, siin peavad mõlemad osapooled pingutusi tegema ja ma arvan, et siinkohal on ka hädavajalik, et neid pingutusi äh, jätkataks, sest täiesti võimalik on äh, nimeküsimusele lahendus leida. härra Fouree ütles ka oma arutelus, oma ettekandes, et pingete kasv etniliste rühmade vahel on nenditav, mis puudutab ka äh, rahvusvähemuste õigusi ja nii edasi. Euroopa Liit oma raportis on maininud, et see on seotud ka väga suurte majanduslike raskustega, millega see riik äh, silmitsi on. suur osa sellest riigist kannatab praegu tööpuudusel. kui olukord on selline, nagu see aruandes on kirjeldatud, et ka töövõtjate õigusi rikutakse ja diskrimineeritakse naissoost töövõtjaid, siis ma arvan, et me peaksime seda olukorda veelgi teisest vaatevinklist vaatama. kui on olemas mingisugune teistsugune Euroopa Liidu poliitika, mis on suunatud selle riigi abistamiseks, siis ma arvan, et me saaks, et saaks ka need riiklikud probleemid lahendada. proua Neits. president um,, I would like on behalf of my oma te delegatsiooni, ALDE delegatsiooni nimel ma sooviksin suulise muudatusettepaneku esitada, kui ma tohin, et asendada muudatusettepanekud äh, rohelise kolleegi poolt esitatud muudatusettepanek, mis puudutab kahepoolseid äh, äh, vaidlusküsimusi. siin ei ole tegu uue muudatusettepanekuga vaid siin on tegu juba varem kokku lepitud, ma loen selle ette. see on siis muudatusettepanek üheksateist, lõpp ja me soovime öelda järgmist. Such bilateral dispute should in principle be resolved by the parties concerned. If these kui need osapooled, osapooltel ei õnnestu seda teha, siis Euroopa Liit omalt poolt peab tegema kõik selleks, et vaidlusküsimused lahendada. kui, kui see vaidlusküsimus ei ole takistuseks Euroopa Liiduga liitumiseks, siis äh, Euroopa Liit ei tohiks sekkuda nendesse kahepoolsetesse äh, vaidlusküsimustesse, vaid need tuleb äh, lahendada eelnevalt, enne liitumist. meie leiame, et sellised kahepoolsed vaidlusküsimused ei tohi tekitada, tekitada takistust Euroopa Liiduga liitumiseks. vastupidiselt me leiame ma leian, et me peame tegema kõik pingutused selleks, et sellised takistused kõrvaldada. tänan. Bene, questa nostra riunione prevede eh, due interlocutori. meie koosolek eh, koosoleku kohaselt on siis meil täna kaks eh, sõnavõtjat, eh, härra Fõre ja härra Taaler härra Taaler, kui te soovite vastata neile paarile-kolmele küsimusele, mis puudutavad äh, konkreetsemalt teie muudatusettepanekuid, siis äh, palun, äh, ma annan teile mõneks minutiks sõna. Uh, suur tänu, esimees. ma olen veendunud, et novembrist saadik on progress olnud tuntav, viis muudat-, kompromissmuudatusettepanekut on parimad äh, tulemused ja need ka näitavad, et äh, positiivne areng on olnud. kõikide poliitiliste jõudude vahel on meil olnud väga positiivne äh, õhkkond selle küsimuse osas ja mul on selle üle väga hea meel. mis on meie eesmärgiks? kõigepealt julgustada Makedooniat äh, äh, jõudma euroopalike väärtusteni. seetõttu me ka kutsume neid üles äh, saavutama suuremaid edusamme kindlates valdkondades, mis on ka resolutsioonis üles äh, loetletud. ka nime küsimus on resolutsioonis selgelt kirjas ja ka muudatusettepanekutes. meie eesmärgiks on lisaks sellele tagada ka suurem veendumus äh, meie ridades, et meiegi vastutame äh, selle Makedoonia edusammude eest. Status äh, quo või, või ka praegu, status quo säilitamine ei ole neutraalne Lääne-Balkan on nagu jalgratas. kui liigutakse uue liikmelisuse poole, siis see äh, progress on nähtav. viisarežiimi lihtsustamine oli, on üheks selleks näiteks, kui aga see progress peatada, siis see jalgratas kukub ümber. meie peame tagama selle, et see jalgratas liig-, liiguks meie pool, Euroopa Liidu poole ja seda me oleme üritanud ka väljendada muudatusettepanekutes. nüüd konkreetselt äh, muudatusettepanekute osas, kus iganes võimalik, ma üritasin seda vaimsust ka järgida. ALDE suuline muudatusettepanek, rohelised äh, esitasid veel ühe, et võib-olla kui teile see konkreetne tekst ei meeldi, siis me saame seda parandada ma arvan, et see on no, homse hääletamise küsimus ja ka ja ka hääletus täiskogul näitab, kas me saame neid suulisi muudatusettepanekuid äh, toetada. nii et ma ootan huviga neid muudatusettepanekuid, ma arvan, et me oleme teinud väga head tööd kõikide äh, fraktsioonidega, jätkakem seda head tööd. Eh, relatore, vorrei solo chiedere, siccome sono state solle-. härra raportöör kuna sellel teemal tõstatatigi paar küsimust, siis teie küsimus kahepoolsete takistuste kohta, mida mitmed kolleegid mainisid, kuida-, milline on teie nägemus? One of my position is minu üks seisukohti on ja see on ka tekstis selgelt äh, kirjas, et me toetame vastastikusel kokkuleppel saavutatud lahendust, niisiis kahepoolset lahendust. teksti kohta ehk siis küsimus, et selle kohta, et kahepoolsetel suhetel pea, ei peaks olema mõju kandidaatriikide liitumisele. ma ei ole isiklikult päris rahul selle teksti kvaliteediga ja tasemega, sellepärast ma ei toeta seda. kuid nii või teisiti, see tuleb otsustamisele. ma leian, et on üsna riskantne asi mitte piisavalt teha, mitte piisavalt meiepoolseid jõupingutusi teha, on riskantne. selleks, et aidata, mitte aidata kaasa pahe, kahepoolsete suhete arenemisele, sest nad on objektiivseks probleemiks suhete arengul. Bene, la ringrazio del suo chiarimento, <laughs> le invito comunque se esimees, jah, aitäh äh, nende selgituste eest. nii et ma kutsun teid siis üles üritama jõuda tekstini, millega kõik saavad nõustuda nüüd aga me oleme väga palju sellele olulisele küsimusele pühendanud, see oli ka täiesti iseenesestmõistetav, sest ka raportöör pidi sõna saama, aga nüüd annan sõna eriesindajale ning teil on aega kuni kella viieni ja veel paar minutit. <clears throat> suur tänu, härra esimees, kõigepealt vastaksin härra Kirillovi küsimusele. me saame palju palveid, äh, kus kodanikud räägivad oma muredest, äh, naaberriikide kodanikud samuti pöörduvad meie poole palvekirjadega. kui ma iga kord peaksin sekkuma, siis ma peaksin oma ameti muutma petitsioonidega tegelemise ametiks. see ei ole minu mandaat. kuid oma kõigis kontaktides valitsusega tuletan me, ma neile alati meelde, milline on nende vastutus kohtureformi osas äh,, standarditest kinnipidamise suhtes nii et me jälgime kõiki neid küsimusi, kuid me ei saa, ja nagu öeldud, see ei ole ka osa minu mandaadist, me ei saa otseselt sekkuda selliste juhtumite puhul. mis puudutab äh, roomide küsimust ja naistevastast vägivalda, need on tõsised probleemid ja valitsus on ka väga selgelt teadlik ning parlament nendest küsimustest. meil on terve rida projekte, mida me Euroopa Liidus rahastame selleks, et aidata mustlaskogukonda ning selleks, et äh, tegeleda naistevastase vägivalla küsimusega, mis on tõsine probleem. ning kõik, nagu teisedki diskrimineerimisküsimused. Äh, diskrimineerimise vastane seadus on väga oluline ja me oleme äh, valitsusega kontaktides rõhutanud et, et tuleb olla ühenduses kõiki ühisko-, kõigi ühiskonna osadega selleks, et võimalikult hea seadus välja töötataks ning me oleme kaasanud ka Euroopa Liidu soovitused. ning lõpetuseks majanduslikud küsimused, suhted vähemuskogukondade vahel. see on tähtis küsimus, kuid mitte see peamine tüli küsimus erinevate kogukondade vahel. majanduslik olukord riigis on raske tõepoolest üle, üle kolmekümne protsendi on tööta, paljud noored, paljud kogukonnad, päise päeva ajal võite näha inimesi kõikjal tänavatel ja väljakutel, neil lihtsalt pole tööd. ja loomulikult ei ole valitsus suutnud ära hoida ka kõige hullemat finantskriisi, nad on võtnud aga terve rea leevendavaid meetmeid ja ma loodan, et nad kulutavad vahendeid selleks, et just kõige rohkem tõrjutud kogukonnad oleksid kõige paremini kaitstud valitsuse tegevuste läbi ning eelarve toetuse kaudu. sellega ma ka lõpetaksin oma sõnavõtu. härra esimees, ma tahaksin taaskord teid tänada selle võimaluse eest, võib-olla ma nüüd ei vastanud kõikidele küsimustele nii hästi, kui te oleksite soovinud, kuid me teeme kindlasti kõik selleks, et tugineda äh, saavutatud edule möödunud aastal ja me loodame, et nimeküsimuses saavutatakse lähi, lähikuudel läbimurre. see on meie siiras soov ja tahe. suur tänu meie eriesindajale. see arvamuste vahetus oli tõesti äärmiselt huvipakkuv. nüüd aga muudatusettepanekute kohta. Neid äh, muudatusettepanekuid, mis me ei jõudnud läbi vaadata, ma tahaksin, et raportöör lahendaks kahepoolsed erimeelsused siis enne homset äh, hääletust äh, ja palun siis äh, võtke ühendust kolleegidega, kes täna õhtul ei saanud oma arvamust äh, avaldada. suur tänu eriesindajale ning läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. resolutsiooni ettepanek Horvaatia kahe tuhande üheksanda aasta eduaruande kohta. härra Svoboda on raportööriks, palun. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt meil täna oli ka arutelu variraportööriga. mõned äh, üksikud küsimused on veel lahendamata, aga ma arvan, et neile me kindlasti leiame kiiresti lahenduse. kõigepealt, mis puudutab äh, äh endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelist kriminaalkohust. me kuulsime ka härra Brammertsi ettekannet ning ma arvan, et meil on siin väikene vahe selle vahel, mida tema peab hädavajalikuks ja selle vahel, mida Horvaatia valitsus teeb. Eh, härra esimees, ma paluksin, et need, kes lahkuvad saalist, tehke palun seda võimalikult vaikselt, et ei segaks meie tegemisi. Eh, härra Svoboda, palun see ei võimalda mul öelda, et täielik äh, koostöö oleks juba olemas, ma arvan, et me peame siin ähm, jääma seal, nentima seda kompromissi, mis on olemas kuid me peaksime üheskoos Horvaatiale ähm, signaali edastama, et need äh, vastuolud tuleb ületada. nüüd äh, justiitsreform ja korruptsioonivastane võitlus siin on äh, Horvaatia viimasel ajal väga palju ära teinud, kuid äh, neid ähm, pingutusi tuleb ka jätkata. ma arvan, et äh, valitsus ka uue peaministri juhatusel on väga palju ära teinud, et, et edastada selge sõnum, et mitte keegi, ükskõik kui kõrge ametnik ta ka ei ole, ei, ei pääse korruptsioonivastase võitluse eest mul on väga hea meel ka, et Sloveenia, Horvaatia on jõudnud piiriküsimuses ühele küsimusele, et äh, Horvaatia on selle juba ratifitseerinud parlamendis ja ma loodan, et äh, ka Sloveenia parlament peatselt äh, selle kokkuleppe ratifitseerimiseni jõuab. viimane punkt, kuupäev. pidevalt räägitakse liitumiskuupäevast, ma oleksin siin väga et-, ettevaatlik, meil on olemas äh, äh, siht, tähtaeg, ma ütleksin, et see on aastal kaks tuhat kümme, keegi ei oska praegu öelda ka, millal läbirääkimised ka tegelikult lõpevad, see on eesmärk. läbirääkimised äh, lõpevad siis, kui Horvaatia kõik puudujäägid kõrvaldatud, kuid siin mõningaid vastuolusid veel on, mõningaid puudujääke on, kuid igal juhul ma loodan, et me üheskoos tugevalt äh, saame homme äh, hääletama asuda, et neid olulisi signaale ka Horvaatiasse edastada, et need väikesed äh, pingutused, mida te peate veel tegema, on hädavajalikud selleks, et liitumisläbirääkimised aastal kaks tuhat kümme lõppeksid ja ka komisjon ja nõukogu peaksid loomulikult oma panuse tegema selleks, et äh, seda võimalikuks muuta ja, ja ka Sloveenia-Horvaatia vahelistes suhetes tuleb pürgida selleni, et see kokkulepe mõlemas riigis ka ratifitseeritakse, et see piiriküsimuse lahendamise protsess ka tegelikkuses laheneks ja see aitaks kindlasti ka äh, neid väikeseid äh, vaidlusküsimusi Horvaatia ja Sloveenia vahel lahendada. ja loodan, et äh, järgmine eduaruanne rajaneb juba läbirääkimiste äh, tulemusel, kuid ma ütlesin, et et see sõltub veel nendest vajaminevatest pingutustest Horvaatia poolt. suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Posselt, palun! härra esimees, ma sooviksin härra Svobodat tema suurepärase töö eest tänada ja tänaksin ka kõiki variraportööre väga hea koostöö eest. ma tõesti leian, et see raport on väga tasakaalustatud, me olime suuremas osas punktides ühel meelel, puudutaksin mõningaid punkte, mis, mille osas on esitatud kompromissmuudatusettepank, ettepanekuid, ma arvan, et see, mida härra Brammerts ütles, et see peaks meid veelgi panema mõtlema, et kas mitte me oleme kompromissmuudatusettepaneku üks osas, ma arvan, et kas me peaksime eks teise osa välja võtma, sest härra Brammerts ütles väga selgelt, et ta isegi ei tea, kas need dokumendid eksisteerivad ja ka tema teised avaldused olid väga palju ettevaatlikumad kui see, mida me seni oleme temalt kuulnud ja, ja seetõttu ma paluksin, et äh, me peaksime kaaluma, et kas me äkki saaksime selle osa äh, välja võtta. nüüd kompromissmuudatusettepanek kaks, minu fraktsioon on selle vastu, sest me ütlesime, et et need kaks äh, punkti kuuluvat raamraporti äh, juurde, mitte ja neid ei tuleks iga äh, riigi puhul äh, eraldi hakkama mainima. kompromiss kolm, sellega me oleme täielikult nõus ja ka kolme suulise muudatusettepanekuga me oleme nõus, need on väga head ma arvan, et sekretariaadis meil oli eh, tegu arusaamatusega, suuline muudatusettepanek kaks, minu meelest variraportööri ja raportööri eh, vaimus me leppisime kokku sellega, et, et Horvaatia põhiseadusega saabuvad muudatused, et me võtame selle punkti välja ja ootame ära asjade tegeliku käigu ja et me jääksime täiskoguni äh, originaalteksti juurde. muus osas on äh, see mm, suuline muudatusettepanek väga hea, tänan. Vaigel per due minuti. härra Vaigel, kaks minutit. Pridružil bi se obema predgovornikoma, da je ta tänan, esimees. ma olen nõus eelkõnelejatega. see on väga positiivne ja optimistlik resolutsioon. mul on ka hea meel, et äh, see on fraktsioonide koostöö viljaks ja et siin on andnud oma panuse kõik need, kes aktiivselt osalesid äh, frakt-, lõppversiooni koostamisel. see kõik äh, on, on julgustandev, kuid on siiski mõned kriitilised aspektid, millega Horvaatia peab tegelema uu vali-, uus valitsus ja uus peaminister äh, tegelevad nende küsimustega ja see võimaldab äh, loota, et valitsuse suhtumine organiseeritud kuritegevusse ja muudessegi küsimustesse on, on erinev äh, varasemate valitsuste suhtumisest. peame mõtlema ka massiivsele väljarännule. on tohutud probleemid Äh, mis on seotud nende serblastega, kes tahaksid tagasi pöörduda Horvaatiasse. ja selle raporti valguses tuleks Horvaatiale meelde tuletada tema võlga nende inimeste suhtes äh, nii seadusandluses, mis võimaldaks lihtsamat tagasipöördumist põgenikele, kui võimaldaks neil hüvitada tehtud väärtegusid. Horvaatia, Serbia ja teised riigid ei hakka kasutama ühist Jugoslaavia keelt. ja ma paluksin kolleegidel olla tolerantne erinevate keelte suhtes, mida räägitakse endise Jugoslaavia territooriumil, nagu see on ka mujal Euroopas. suur tänu! suur tänu, lugupeetud härra Vaigel um,. Thank you for presenting the. suur tänu. ma leian, et kompromissmuudatusettepanekud on head. tervitame samuti Horvaatia edusamme liitumise teel äh,. rahvusvahelise kriminaalkohtu jaoks on dokumendid endiselt võtmeküsimuseks. see näitab, et siin on veel arenguruumi ja me peame rõhutama vajadust selle teemaga edasi tegeleda. teine küsimus on justiitsküsimused, inimõigused, vähemuste õigused. siin on edusamme õigusliku poole poolt, kuid me tahaksime näha ka rakendamist. meie muudatusettepanekud on teksti selles osas tõhustanud. aastal kaks tuhat kümme Äh, mul on hea meel näha, et me ei räägi enam aasta keskpaigast kui tähtajast. meie fraktsiooni seisukoht on, et meil on üldine vastutus laienemisprotsessi eest Lääne-Balkani riikides ja see sõltub suures osas sellest, kuidas me toimime Horvaatiaga. kui me teeme sama vea nagu Bulgaaria Rumeeniaga, et me kuulutame välja kuupäeva ja pärast anname endale aru, et me peame tegema järelseiret siis see on väga halb signaal meie kodanikele, sest me ütleme neile ju alati, et liituda Euroopa Liiduga saab ju ainult siis, kui kõike eeskirju täidetakse. see oleks ohuks laienemisprotsessile Balkani riikides, kui sama juhtuks nüüd Horvaatiaga. siin räägitakse aastast kaks tuhat kümme ja kiirest liitumisest ja siis järelevalvest. ma arvan, et see on kõige halvem tulemus mida üldse võiks saavutada. peaksime olema pigem ausad ja ütlema, et siis, kui Horvaatia on valmis ja kui sellega ei seostu enam mingisugust järelevalvet, võib ta liituda, selle asemel, et välja mõelda kummalisi kriteeriume ja tähtaegu ja siis ise mõelda kogu aeg järelevalvele. parem oleks öelda, et Horvaatia liitub, kui ta on valmis, ilma igasuguse järelevalveta suur aitäh. härra Petele, palun kaks minutit. suur tänu. tänan, härra esimees. ma olen alati olnud väga rõõmus, kui me oleme saanud tervitada kandidaatriikide edusamme, eriti mis puudutab Horvaatiat, Sloveenia naaberriiki. ma tervitan härra Svoboda jõupingutusi, tagamaks, et see raport peegeldaks nii hästi kui võimalik praegust olukorda ning ka meie toetust kogu protsessil. meie ülesanne on muuhulgas ka aidata kaasa selle, et tekiks selline õhkkond, mis toetaks edasiliikumist, mis viiks tasakaalustatud lahenduseni avatud küsimuste, praegu veel lahendamata küsimuste puhul. aga selles kontekstis ma tahaksin märkida seda, et äh, käesolev raport on piisavalt tasakaalustatud minu jaoks. see ei peegelda seda, mida me oleme näinud minevikus, ehk siis et et äh, edusammude puudumise eest tuleb süüdistada Sloveeniat. mõned muudatusettepanekud küll minu meelest väga tasakaalustatud ei ole, kuid Sloveenia äh, vastuväited olid ainult osa teistest, teiste liikmesriikide vastuväidetest, seepärast on tähtis, et ka teis-, et see peegeldub ka muudatusettepanekutes. tuleb lahendada kõik äh, veel lahtised küsimused ja siis me saame kolm võitjat Horvaatia, Sloveenia ja Euroopa Liit tervikuna. mis puudutab äh, vahekohtunikuks olemist või arbitraaži protsessi, meie ei pea otsustama, kes need vahekohtunikud on, ma arvan, et äh, mõlemad riigid peaksid sellega tegelema koostöö vaimus. ja veel üks küsimus. Äh, sellesse arbitraaži kokkuleppesse, selles osas on suured lootused ja kurb on näha, et volinik Reini filosoofia on nüüd kõrvale jäetud. see oli see, et peaksime kahe asjaga tegelema üheaegselt, jälgima liitumisprotsessi ning jälgima arbitraažiprotsessi. nüüd me oleme jõudnud äh, kokkuleppele, kus arbitraaž algab alles siis, kui Horvaatia on alla kirjutanud liitumiskokkuleppele ning ma kardan, et sellel võiksid olla mitte väga positiivsed tagajäljed. seega ma loodan, et äh, mõlemad riigid koos komisjoni abiga leiavad tee, kuidas need probleemid õigeaegselt lahendada. Eh, eh, jah, kas on veel keegi komisjonist, kes soovib sõna võtta? härra Tšasti ei ole kohal. härra Svoboda, palun kas te soovite kommenteerida? Äh, te kuulasite, nüüd kuulame meie teid. härra Peeterle küsimuse kohta. ma pean ütlema, et see on lepingu teema. nimelt äh, see äh, läbirääkimiste protsess peab leidma aset peale liitumist, ma ei saa seda protsessi praegu ümber keerata Bulgaaria ja Rumeenia argumendi kohta. siin on, tuleb vahet teha. tollal mainiti väga konkreetne liitumistähtaeg, mille suunas töötati, siin on tegu aga võimalu, võimalikkusega. nimelt, et on võimalik selle tähtaja jooksul liitumisläbirääkimised lõpetada. nüüd härra Posselti küsimus ma kujutan küll ette sellist äh, muudatust, aga ma, aga me ei tohiks siin seda punkti nõrgendada, et me peaksime pärast hakkama uuesti kompromissi leidma. ma arvan, et me peaksime siin sõnastama selle lõpus niimoodi. Concern has remained unresolved und das ist sicherlich richtig, Herr Brammer ja see on kindlasti täiesti õige, sellepärast et sellest ühest punktist ka ainult räägiti the progress in finding missing military documents. ja siis jätkub nii nagu endiselt. ja teine lause oleks siis. Government of Croatia to intensify its efforts concerning full cooperation with ICTI. sest sellega me läheme sellest küsimusest äh, mööda, et kas äh, need need dokumendid on olemas või mitte, et me oleme üldiselt siis selle sõnastanud. ma võin härra Posseltiga muidugi selle sõnastuse osas veel rääkida, kui ta ka endiselt veel leiab, et see sõnastus on endiselt veel kriitiline, siis me jääme esialgse teksti juurde ja vaatame, mis hääletusel juhtuma hakkab. see oleks kõik, härra esimees, nii et äh, väikesed äh, vaidlusküsimused on, aga need me saame kindlasti hääletusega kõrvaldada sooviksin veel ühte asja mainida. Horvaatia president näitas ka, kui äh, küpse see riik on sest ühelt poolt tegutsevad seal mõned äh, osapooled mitte väga äh, korrektselt, kuid teine valimisvoor näitas, et, äh, et toetati ikkagi tõsiseltvõetavat kandidaati ja ma arvan, et see on väga positiivne ähm, sümbol, et me võime Horvaatiat ka tõsiselt võtta. suur aitäh! kolmeminutine tehniline paus, kahjuks ei ole siin ka asjaesimees, kes mind saaks asendada, nii et kolm minutit pausi. Prima di dare la parola alla relatrice Oman Roy-. niisiis, enne kui annan sõna raportöörile proua Oman Reuterile, tegemist on siis resolutsiooni ettepanekuga Türgi kahe tuhande üheksanda aasta eduaruande kohta, tahaksin ma tervitada välisasjade eh, komisjoni eh, Türgi parlamendist ning nemad osalevad eh, siis meie arutelus. ja siin on ka parlamentaarse komisjoni liikmed, kelle ülesandeks on tagada äh, sätete harmoneerimine ning samuti meie segakomisjoni Euroopa Liit ja Türgi äh, esindaja on kohal. nii et palun äh, sõna nüüd meie raportööril. härra esimees, kõnelen hollandi keeles. Favore eh,, per favore eh,, kolleegi eh.. kallid kolleegid, eh, palun, me jätkame nüüd tööga, nii et kui teil on veel eh, eraviisilisi jutuajamisi, siis palun tehke seda väljaspool saali. natukene austust üksteise vastu oleks kena üles näidata, et me saaksime proua Omenroitenit kuulata jah, suur aitäh, lugupeetud esimees. lugupeetud esimees, kallid kolleegid. kui lubate, siis ma tahaksin esmalt tänada südamest kõiki kolleege nendepoolse positiivse panuse eest raportisse. samuti tuleb ütelda, et variraportööriga leidis aset väga hea koostöö ning ma usun, et äh, me oleme suutnud oma erimeelsusi ühtlustada. meie eesmärgiks on see, nimelt me tahame, et parlament omaks selget tasakaalustatud seisukohta, kuid samuti kooskõlastatud seisukohta. ning äh, selle sõnumi me tahame edastada ka väljaspoole parlamenti, ma tahan, et suur enamus toetaks seda. kuid enne, kui lähen muudatusettepanekute juurde, tahaksin teha paar märkust ja tegemist on siis asjaoludega, mis mulle muret valmistavad ning samuti mõningatele kolleegidele, millega täpsemalt tegemist on. tegemist on märgustega hiljutiste sündmuste kohta, kuid esmalt eelmisel nädalal leidis aset Strasbourgis arvamuste vahetus TTP äh, keelamise kohta ning äh, alates äh, eelmise aasta lõpust oli, äh, on toimunud hulganisti äh, terrorismirünnakuid ning samuti on arreteeritud TTP äh, liikmeid ja endiselt on, on oht, et kolleege, saadikuid vahistatakse. väga positiivne arutelu, mis on kuni suvest saati toimunud, tundub nüüd olevat lõpule jõudnud ning saadikuna peame muidugi mõista, üritama vältida oma arvamuse avaldamist kohtuotsuse kohta, kuid lugupeetud esimees, ma usun, et sain aru, et isegi kohus ise palus, et äh, kohaldataks äh, Euroopa Nõukogu ning äh, Veneetsia mm, komisjoni soovitusi, nii et oleks hea, kui sellega arvestataks ka siin ning teiseks ma üritan rääkida aeglaselt, sellepärast et äh, vahel on tõlkidel raskusi järgida kiiret kõnet, ütleb äh, proua raportöör, kuid eelmisel nädalal põhiseaduslik kohus samuti äh, jõudis otsusele äh, militaarkohtute jurisdiktsiooni koht, kohta. ning meie raport äh, hindab seda positiivselt. põhiseaduslik kohus tühistas kogu selle kõnealuse asja ning see aga valmistab mulle väga suurt muret veel üks murettekitav aspekt. Sledgehammeri asi, mis samuti tekitab suurt muret Türgis. ma usun, et kõik need aspektid, kohtulahendid tegelikult ju põhinevad seadusandlusel ja kui tehakse otsuseid vastavalt seadusandlustele, ja kui see ei sobi ei meile ega Türgile, siis sellisel juhul ma arvan, et on ilmselge, et tuleb üle vaadata põhiseadus. hiljutised kohtulahendid veelgi tugevdavad meie seisukohta ning samuti meie üleskutset valitsusele. see üleskutse on mõeldud ka opositsioonile, selleks et opositsioon teeks koostööd ja üritaks seeläbi lahendada tekkinud põhiseadusega seotud probleeme ning samuti neid probleeme, mis on seotud teiste vajalike reformidega ning äh, kolmandaks, läbi on viidud esimene kontroll ka Kontrollikoja poolt kahe tuhande teisest kuni kahe tuhande neljanda aastani kulutatud vahendite kohta ja me oleme näinud, et Türgi absorbeerimisvõime ei ole piisav alates kahe tuhande neljandast kuni kahe tuhande kuuenda aastani on absorbeerimissuutlikkus tõesti Türgis olemas olnud, kõik oli hästi korraldatud, kuid selgus, et prioriteete oli liiga palju ning seega prioriteete tegelikult enam ei olnudki ja ma sooviksin läbi suulise muudatusettepaneku pöörduda Euroopa Komisjoni poole, et komisjon kontrolliks, millised on IBA vahendi äh, võimalused. me leiame, et see on väga hea, kuid tuleks ikkagi vaadata, kas see on tõhus. nüüd aga muudatusettepanekud ja kompromissid. siin ma tahaksin teha mõningad märkusi. esmalt ma olen üritanud kõik muudatusettepanekud kompromissidesse kokku suru-, suruda. tõesti, tehti ka spetsiifilisi muudatusettepanekuid, millel ei olnud otsest seost kahe tuhande üheksanda aasta edusammudega ning seega ma ei nõustunud nendega. samas aga jällegi teiste muudatusettepanekute osas ma toetan kolleegide seisukohti, eriti just härra Lambsdorff, seitsekümmend, Mauro sada, sada kuusteist Lansdorff, härra Howitt sada kakskümmend viis äh, samuti, äh, sada kakskümmend seitse proua de Kaiser, nelisada kaheksakümmend neli Howitt äh, ning samuti viimane Lansdorfi muudatusettepanek. nüüd Küprose küsimus. ka selles osas, ka see küsimus on olnud väga oluline ja variraportööriga koos ma üritasin leida väga laialdase kompromissi, sellepärast et arvamused olid väga erinevad ja ma tahaksin pöörduda kolleegide poole, paluda, et nad eh, seda tasakaalu arvestaksid. see on kümnenda kompromiss muudatusettepaneku eesmärgiks. ja ma tahaksin, et võetakse tagasi lõike kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend ja põhjenduspunkti üks kohta tehtud muudatusettepanekud. paljud on seda juba teinud ja need, kes seda veel ei ole teinud, neil on selleks endiselt võimalus. lugupeetud esimees, ma tahaksin korrata seda ka sotsialistidest kolleegide jaoks. ma usun, et me oleme üritanud leida kompromissi ja seega tuleks üritada ka selle kompromissi juurde jääda. kui me üksmeelele jõudsime, siis oli kõik selge. nüüd veel, veel üks asi, mis valmistab mulle muret nimelt A põhjenduspunkti kohta tehtud muudatusettepanekud, nende osas ma ütlesin, et ma ei saa nendega nõustuda. miks mitte? seda seetõttu, et mul on teatud kogemusi selles küsimuses ja ma tean, et muudatusettepanek kakskümmend kaheksa näiteks võib leida mitte enamuse toetust parlamendis ning lisaks sellele muudatusettepanek kakskümmend kaheksa ei lisa mitte midagi põhjenduspunktile A. mis on kirjas põhjenduspunktis A? ja muuseas ka kolleegidega äh, saavutatud kompromiss ja eelkõige just härra Svoboda, aga saavutatud kompromiss äh, ütleb nimelt äh, järgnevat ja põhjenduspunkt A ütleb ka seda, et liitumine on tulemas ning et kogu tekst on väga tasakaalustatud. me ei tahtnud mitte kedagi siin kõrvale jätta, me ei tahtnud samuti liiga äärmuslikke seisukohti lisada ning samuti läbirääkimiste äh, toimumine kui selline ei olnud meie töö eesmärgiks. nii et kokkuvõtteks ma tahaksin ütelda, lugupeetud esimees, et sel aastal jällegi tahaksin ma väga selge sõnumi edastada läbi käesoleva raporti ja veel kord inglise keeles in the hands of you. see raport on nüüd äh, teie kätes kui parlamendiliikmete kätes. see raport minu arvates on väga tugev ja sel- äh, ja see rõhutab eelkõige just äh, Türgi liitumist Euroopa Liiduga. me peame Türgile edastama väga tugeva signaali ning see sõnum saab olla tugev ainult siis, kui me teadvustame, et me peame kõik kaasama sellesse töösse. ja seetõttu ma paluksin, et need parlamendiliikmed, kes ei ole võtnud tagasi oma muudatusettepanekuid või sooviksid seda teha, siis ma paluksin, et palun võtke muudatusettepanekud tagasi ainult selliselt me saame koostada väga tugeva sõnumi, mida me vajame. Ringrazio la relatrice per la sua chiara e esaustiva esposizione. suur tänu, proua raportöör, selle väga selge tutvustuse eest. sõnavõtusoove on väga palju, kaksteist, isegi rohkem, nii et ma palun, et te kõik teeksite väga lühidalt ja muidugi ma annan esmalt sõna variraportööridel ja koordinaatoritele. härra Howitt, kaks minutit uh,. Have... kui mul on aega kaks minutit, siis ma pean küll pingutama. ma tahtsin öelda sissejuhatuseks kõigepealt suur tänu, proua Omen Reuten. ilma temata ei oleks me päris suutnud seda kokkulepet saavutada, kuigi me üritasime paljudes, neid küsimusi, kus me pole ühel meelel, on vähe. filosoofia muudatusettepanekute taga äh, sotsiaaldemokraatide osas on selgelt toetada liitumiseelset abi, tegeleda kriitiliste raskete küsimustega nagu Küpros, kaasa arvatud Türgi asukad Põhja-Küprosel ja Kreeka vähemuse õigused saartel. me tahaksime, et äh, raport oleks tasakaalustatud. Äh, proua Menuiten ka mainis erinevaid aspekte. Euroopa Parlament selgelt toetab Türgi reforme. meil oli väga hea meel, et me saavutasime kompromisslahendused. on ainult kaks aspekte, mida ma tahaks, aspekti, mida ma tahaks puudutada. esiteks, raportöör tahtis et me võtaksime muudatusettepaneku kakskümmend kaheksa tagasi uue lõike üks, kuigi see on tasakaalustatud tekst ja ütleb, et reformide hoog peab jätkuma äh, ametlikult äh, äh na, rõhutab seda, mida ütleb komisjoni eduaruanne ning meie ütleme, et nende viie aasta alguses äh, selle mandaadi alguses peame seda sõnastust testima ja uurima, milline on meie komisjoni ja meie parlamendi enamus ja kõik kõikide fraktsioonide nimel ma ütleksin, vaadake muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa, vaadake, mida Türgi meile ütleb, me peame oma lubadustest kinni pidama, kui me ütleme neile, et nemad peavad oma lubadusi täitma. ja nüüd teiseks hääletusnimekiri, juhiksin esimehe tähelepanu ja sekretäriaadi tähelepanu sellele, et kui hääletusnimekiri kompromissi kümme osas toob sisse muudatusettepanekud, mis on seotud muudatusettepanekuga kakskümmend kaheksa, siis te leiate eelmise nädala protokollist, et kokkulepet ei saavutatud selle üle muudatusettepaneku sada viiskümmend kaks osas, mille esitasid sotsialistid sada või muudatusettepanekute kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm osas, mis on kõik kaasatud kompromissi kümme. nii et ma rõhutan, et et äh, hääletusnimekiri peegeldab eelmise nädala kokkulepet ja et meil, et meil peab olema võimalus esitada oma muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm. härra Howitt, ületasite tunduvalt oma kõneaega ja kuna teie märkus on tehnilist laadi, siis ma lasin teil lõpuni rääkida, kuid ma paluksin teistel kolleegidel oma mõtted järjestada sellisel viisil, et nad jääksid kõneaja piiridesse. härra Lamstor, kaks minutit ähm,. suur tänu, härra esimees. ka mina tänan proua Oman Reutenit tema ähm, töö eest ja hea koostöö eest. ma arvan, et meie eesmärgi osas me oleme ühel meelel. tegu on tõesti tasakaalustatud äh, raportiga ja me soovime sellist raportit, äh, kus äh, meie reforme Türgis toetame oluline on see, et reformid jätkuksid ja meie parlamendiliikmetena peame ka tegema kõik selleks, et see aset leiaks, kuid samas ma usun, et me ei saa muudatusettepaneku kakskümmend kaheksa toetada, sellepärast et põhjendus A osas me leidsime lõppude lõpuks äh, sõnastuse, mis räägib väga selgelt äh, liitumisläbirääkimistest, ilma et me ütleksime, mis selle eesmärk on, me ütleme, et see protsess on avatud, aga liitumine on võimalik, kui kriteeriumid on täidetud, kuid see kuid sellegipoolest me oleme jätnud liitumise osa lahti, seetõttu ma leian, et põhjenduspunkt A on tasakaalustatud. ma usun, et paljud ähm, kolleegid leiavad, et nende arvamus on ka siin peegeldatud ja seetõttu muudatusettepanek kakskümmend kaheksa me lükkame tagasi. selle raportiga me soovime ka edastada selge sõnumi selles osas, mis puudutab äh, põhiseaduskohtu äh, otsust, ma tänan, et äh, Omen Reuten seda ka on siin maininud, ma leian, et siin on tegu demokraatliku protsessi takistava otsusega. oluline on see, et kodanikuühiskond roll tugevneks Türgis. ma sooviksin tähelepanu pöörata ka sellele, et minu fraktsioonile on oluline ka mõtte- ja arvamusvabadus. ma aktsepteerin Äh, muudatusettepanekut lõike kakskümmend kolm kohta, mis puudutab pressivabadust. aga arvamusvabadus ja meediavabadus peavad olema tagatud ka äh, õiguslikult, kuid sellist õiguslikku raamistikku praegu ei ole ja see on äärmiselt oluline ka selle õigusreformi äh, raames. suur tänu! tänan, esimees ka mina ühinen tänusõnadega, sest äh, see töö on äh, ühise tahte tulemus, äh, laiapõhjaline kompromiss. kui me nüüd tahame öelda, et kõik väljakutsed on kõrvaldatud homse hääletuse teelt, seda küll mitte, kuid me oleme siiski väga konsensusliku lähenemise lähedal, nii et me selles suhtes, kuidas me suhtume Türgi tänasesse olukorda. muudatusettepanekutest ja kompromissidest rääkides. Need töötati välja just tuginedes sellisel ühisel lähenemisel. ma tahaksin täna, tänada proua Omen Reutenit kõigepealt selle eest, et ta lisas suulise muudatusettepaneku, mis väljendab pettumust äh, põhiseadusliku kohtuotsuse osas äh, sõjakohtute küsimuses. me peaksime selle kahetsusele lisama veel üleskutse Türgi koht, põhiseaduslikule kohtule leida konsensus. mulle tundub, et äh, siin tuleks pisut täpsustada meie soovi ja seda, et valitseks äh, Türgi Rahvusassamblees äh, laiapõhjaline konsensus selles küsimuses. võtan oma muudatusettepaneku kuusteist tagasi, proua Omen-Reuten ka rääkis sellest külavalvuritest Kagu-Türgis, see kajastub ka mujal. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks siin kompromissi ei ole ja juhiksin kolleegide tähelepanu Äh, sõjaväeteenistusest keeldujate küsimusele, seda ei tunnista, seda ei tunnustata vaatamata Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusele. see võiks potentsiaalselt puudutada paljusid Türgis ja meie töö siin Euroopa Parlamendis on sellele sõnaselgelt viidata. lõpetuseks kuulus kompromiss kümme, erinevalt Äh, sellest, mida näitab hääletusnimekiri. muudatusettepanek sada viiskümmend kuus ei kuulu selle kümnenda alla, kuid meil tuleb eraldi hääletus väga vähes lihtsa, lihtsas asjas. ehk siis me soovime, et Türgi teeks kõik jõupingutused, kaasa arvatud kõik, kõik osapooled, see tähendab meie, Euroopa Liit, ÜRO, selleks, et leitaks äh, kestev lahendus Küprosele muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kus räägitakse liitumise eesmärgist Euroopa Liiduga, tundub mulle kohane ja me ka toetame seda. tänan, lugupeetud kolleegid, tänan, proua Reuter. Van Orden, kaks minuti. no Van Orden kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees. ma isegi ei kuluta vist oma kahte minutit ära, ma tahan kõigepealt lihtsalt öelda, ma olen nõus meie sõnum peab olema selge Türgile selles osas, et reformid peavad jätkuma, kuid samal ajal tuleb olla õiglane ja korrektne. me ei tohi kompromissmuudatuse ettepanekuid kuritarvitada, sest minu meelest kompromiss peegeldab kõiki aspekte kompromissi juures. ja kui ma nüüd loen kompromissi kümme, kus on, on sada nelikümmend, sada kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend viis minu muudatusettepanekud kaasatud, siis tegelikult nende sisu ei peegeldu tegelikult kompromissis. paraku me ei saa kompromisse kasutada kui viisi, kuidas muudatusettepanekud nimekirjast kõrvaldada, sest tegelikult just see siin toimub. seega ma tahaksin, et muudatusette, et hääletusnimekirja muudetaks vastavalt ja mina soovisin, et meil oleks tasakaalustatud lähenemine, näiteks minu muudatusettepanekud sada kuuskümmend üheksa. siin ei ole küsimus mitte ainult äh, üleskutses Türgi valitsusele aktiivselt toetada äh, Küprose läbirääkimisi, kuid ka teised valitsused on siia kaasatud, Kreeka valitsus ja Türgi valitsus, keda me peame kutsuma aktiivselt toetama läbirääkimisi selleks, et saada positiivne tulemus muudatusettepanek sada seitsekümmend viis räägib äh, nafta uuringutest Ida-Vahemere piirkonnas, mis on tekitanud poleemikat. selleks, sellel võib olla tõsine äh, mõju Küprose asukate küsimusele, nii et see on oluline muudatusettepanek, mis peaks olema kaasatud. ning äh, samuti, kui me ütleme, et Türgi ei ole lisaprotokolli täitnud, siis peaksime teisalt mainima ka seda, et seda pole teinud ka, äh, teinud Euroopa Liit ega vabastanud Põhja-Küprost isolatsioonist. me ei saa lihtsalt neid asju ignoreerida, kuid iseäranis teeb mulle muret see, kuidas siin kasutatakse ära kompromissmuudatusettepanekuid. jah, suur aitäh ja järgmine kõneleja suur tänu! kõigepealt sooviksin õnnitleda proua Omen Reutenit selle väga suure tehtud töö eest. tänan ka kõiki kolleege, kes äh, temaga koos äh, tööd tegid. me kõik toetame Türgi äh, liitumist Euroopa Liiduga ja ma ütlen seda alati meie Türgi arutelude alguses. me kõik peame väljendama oma veendumust, et me mõistame, et see on ka Küprose huvides, Küprose küsimuse lahendamiseks. härra esimees, lugupeetud kolleegid, meie muudatusettepanekud peaksid olema sõnastatud selliselt, et nad saaksid äh, suure toetuse selleks, et Küprose küsimus lahendada ja seetõttu peaksid meie muudatusettepanekud ka selles suunas minema. me esitasime muudatusettepanekud, mis kutsub kõiki osapooli üles oma panust äh, tegema Küprose probleemi lahendamiseks ja see näitab ka, et on täiesti võimalik, et äh, Türgi palju suurema panusega äh, seda probleemi lahendab kui näiteks Kreeka, mis äh, ainult, mis väiksema, vähem panustab selle probleemi lahendamisse. sellega ma tuleksin tagasi ka äh, proua Flootri ja härra Van Ordeni avalduste juurde. Te ütlesite, et äh, Kreeka küproslased ja ka Türgi küproslased saavad ainult kasu sellisest lahendusest meie ka ju nõuame seda, me ütleme ju, et Türgi äh, Küprose poole isolatsioon tuleb kõrvaldada, kuid äh, selleks on vajalik ka okupatsiooni lõpp. ma leiame, et meil peaks olema siin viide ka detsembri järeldustele ja et meil peaks olema siin ka äh, väljendatud meie veendumused, mida me oleme varemgi sarnastes raportites väljendanud, härra Brock. suur tänu, härra esimees. mis puudutab Ankara protokolli, siis ma, ma ütleksin, et viimase aasta lõpuni oli isegi tähtaeg olemas. me ei saa öelda, et et see, mis oli isegi nõukogu otsusega paika pandud, et me seda nüüd ei arvesta, me peame ainult selliseid lubadusi andma, mis on selgesõnalist. palun härra Howardile, palun mõelge oma seisukoht üle. me võime järgmise viie aasta jooksul järgida sellist strateegiat, kus me oleme endiselt Türgi osas erineval arvamusel, kus me saame fraktsioonidelt taotlusi lõpetada äh, liitumisläbirääkimised või me võime järgida sellist liini, mida proua Oman Roeton on viimased aastad edukalt edasi viinud, nimelt et me liigume ikkagi liitumise suunas. ma leian, et Euroopa Liidu huvides ja selle koja ja ka lõppude lõpuks Türgi huvides on see, et me üritame suure toetusega sellist eh, keskteed eh, järgida. sest eh, me ei tohiks siin takerduda väga tundlikesse keerulistesse aruteludesse. ja seetõttu ma paluksin, et härra Howitt mõtleks homseks läbi, kas selline lähemine on tõesti mõistlik või me peaksime siiski järgima proua Oman Rööteni aastatepikkust edukat äh, tegevust. suur tänu! suur tänu ja kolleeg Koppa! suur tänu, härra esimees! kõigepealt äh, sooviksin õnnitleda proua raportööri tegu on tõesti väga hea tasakaalustatud äh, raportiga. muudatusettepanekud on ka väga head ja nende kompromissmuudatusettepanekutega õnnestub ka mõningaid vastuolusid äh, leevendada. ma arvan, et see eduaruanne tuleb praegu väga õigel ajahetkel ja seetõttu äh, proua raportööri ettepanekud on äh, väga head äh,. põhiseaduskohtu otsus TBT äh, keelustamise kohta ja ka mis puudutab äh, tribunale, äh, siis need otsused ei ole äh, võimaldanud ähm, sõjaväe rolli vähendada. samuti me peame arvestama sellega, et preestrite seminar on endiselt veel suletud, samuti on Türgi rikkunud Kreeka õhuruumi nii et sellised tegevused ainult takistavad äh, Türgi läbirääkimisi. Türgi teed Euroopa Liitu tuleb äh, tasandada, aga see tähendab seda, et äh, Türgi peaks kinni pidama Euroopa Liidu standarditest ja rak-, üritama rakendama kõigi kriteeriumis. suur tänu ja nüüd kolleeg Ratsak. suur aitäh, ma tahaksin samuti tänada proua Oman Reutenit selle eest, et ta niivõrd tähelepanelikult on selle resolutsiooni eelnõu kallal töötanud, kuid ma tahaksin samuti väljendada oma arvamust äh, selle taotluse osas, mis ta esitas, nimelt et ma võtaksin tagasi need muudatusettepanekud, mis puudutavad olukorda Küprosel ja seda selleks siis, et muuta eelnõu tasakaalustatumaks, kui ta praegu on. nii palju, kui mina mäletan, siis Euroopa Parlamendi eelmise aasta raportis Türgi osas suutsime me jõuda väga tasakaalustatud tekstini ning äh, ka algse raporti tekst jäi alles seal, aga nüüd tundub, et äh, see uus ettepanek läheb natuke kaugemale toonasest tasakaaluvaimust ja seda eriti just seetõttu, et viiakse sisse tingimused, äh, mis puudutavad koloniseerimist. Need teemad kuuluvad läbirääkimiste paketti äh, ja puudutavad äh, kahte kogukonda saarel ja ma ei arva, et me peaksime selle nüüd siia teksti lisama. ja samuti tahaksin liituda sellega, mida ütles härra Van Orden selle kohta, et kümnendas kompromissmuudatuse ettepanekus ei ole mitte midagi sellist, mis oleks äh, mujal juba välja öeldud. ma arvan, et me peame ikkagi väga tähelepanelikult tasakaalu järgima ning tagama äh, et Põhja-Küprose eh, isoleerimine alates aastast kaks tuhat neli, et selle osas täidetakse antud lubadusi. ning eh, me peame üritama vähemalt ühe neist tehtud muudatusettepanekutest sisse jätta, sest et Euroopa Parlament peab siin väljendama oma arvamust eh, ja soovi, et lõpetatakse saare põhjaosa isoleerimine, isolatsioon proua Kornelissen, kaks minutit. tänan, esimees. mina tahaksin ka tänada proua Omen Reutenit tema raporti eest. see on tõesti heas tasakaalus. erinevalt teistest äh, kandidaatriikidest Türgi tekitab alati poolt- ja vastuargumente. olles kuulnud eelkõnelejaid, leian ma, et me kõik oleme nõus, et Türgi vajab reforme ja tahame näha põhimõtteliselt sarnaseid reforme. meie erimeelsused puudutavad äh, seda, kas äh, see peab viima liitumiseni. põhiseaduslik reform on vajalik, kuid seda ei toimu, kui Euroopa Liit ütleb ei. proua Omen-Reiten on ka öelnud et väga oluline on see, et meie Euroopa Parlamendina saadame selge sõnumi Türgile ja see sõnum peab olema jõuline. siin põhjendus A on väga, väga hea näide. raportöör on selektiivselt tsiteerinud ja jätnud lõpu lahtiseks protsessi. see protsess ei ole kunagi olnud lahtise lõpuga, eesmärgiks on siiski olnud liitumine ja me peaksime seda selgelt ütlema. see on türklaste huvides, kuid ka Euroopa Liidu enda huvides. Honorevole Giannaku per due minuti. Giannaku kaheks minutiks. suur tänu. härra esimees tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tehtud töö eest. see ei ole mitte ainult äh, tasakaalustatud raport, vaid peegeldab ka reaalsust tõeselt ja see on tähtis. Äh, sõltumata meie poliitilisest äh, seisukohast, on Türgi kandidaatriik ja me ei saa neilt võtta õigust kohaneda Kopenhaageni kriteeriumidega ja saada ühel päeval Euroopa Liidu liikmeks. ka mina olen nõus, et me ei peaks Türgit isoleerima, kuid ka Türgi ise peab teadma, millise tee ta valib ja kas see tee võimaldab tal saada Euroopa demokraatlikuks riigiks. raportööri soov, et mõned muudatusettepanekud tagasi võetaks selle eesmärgiks on raport, mis saadab sõnumi kandidaatriigile, mitte igasugusele kandidaatriigile, vaid väga suurele riigile, mis muudaks Euroopat olulisel määral, kui ta liituks. ma tänan raportööri kompromissi eest, mis ahet-, asendab äh, muudatusettepanekud üheksakümmend üheksa ja sada üheksa. üheksakümmend üheksa on minu muudatusettepanek, see puudutab Kreeka saari. igal juhul suur tänu esimees. Honorevole Mavro-Nikolas per due minuti. Mavro-Nikolas kaheks minutiks. suur tänu, esimees. ka mina tänaksin proua Omen Reutenit jõupingutuste eest, et äh, meil oleks võimalikult tasakaalustatud äh, raport Türgi küsimuses. ma pean ütlema, et ma olen rahul. siin viidatakse koloniseerimisele. see näitab, et, äh, et ollakse teadlikud suurest probleemist, demokraatlikest äh, muutustest Küprosel, äh, mida Türgi on seal läbi viinud. hea küll, on, tore on öelda, et kõik äh, osapooled peaksid osalema Küprose lahenduse leidmisel, kuid Türgi on okupeeriv või, võim ja sõjaline kohalviibimine takistab lahenduse leidmist. ma ütleksin, et Küprose probleemi arut-, menetlusel on Türgi siiamaani teinud ainult nii palju, et ta on vähendanud äh, Küprosel elavate Türgi kodanike inimõigusi, kes tegelikult äh, elavad Euroopa Liidust, seega see on täiesti lubamatu. kui Türgi tõsiselt tahab Küprose probleemi lahendada, siis see on naeruväärne ja kolmandaks, kui Euroopa Liit räägib äh, Küprose türklaste isoleerimisest, siis peamine põhjus, miks nad on eraldi, on just Türgi okupatsiooniväed saare selles osas. kakskümmend tuhat Küprose türklast kaheksakümnest tuhandest töötavad saare Kreeka poolel hetkel. Duf per due minuti, Daf per due minuti um,. Uh, Mr. härra Stefan Füller. arvas, et äh, me peaksime tooma tagasi usaldusväärsuse Türgi liitumisprotsessi ja ma arvan, et tal on õigus. mina arvan, et muudatusettepanek kakskümmend kaheksa ka toetab komisjoni ähm, pürgimusi väga mõistlikult ja mina toetan seda. sest see tõesti näitab, kui palav meil olukord parlamendis on. teiseks ma paluksin ka toetada muudatusettepanekut sada kuuskümmend neli. see räägib sellest, et on vaja Türgi äh, valitsust äh, üles kutsuda aktiivselt toetama käimasolevaid läbirääkimisi. ja leidma lahendus Küprose küsimusele. ning tooma oma väed välja eh, Küproselt sest eh, kaubandusküsimus on praegu blokeeritud. Türgi saaks seda lahendada saare küsimuse lahendamisega ma arvan, et see ei ole piisaval määral eh, peegeldatud kompromissmuudatusettepanekus kümme. suur tänu ja nüüd härra Kassuliidis. suur tänu, härra esimees. mina samuti sooviksin tänada proua Oomenit. ma sooviksin öelda, et muudatusettepanekud, kompromissmuudatusettepanekud, selliselt, nagu nad on välja pakutud variraportööride poolt, toovad väga Äh, delikaatse tasakaalu ja see kindlasti aitab Türgil liituda Euroopa Liiduga siis, kui ta on selleks valmis. ma arvan, et see peaks olema see sõnum, mis lähtub siit komisjonilt. oluline on Küprose küsimuses see, ka see, et me ennetaksime seda, et Türgi Türgit äh, solvata sõnastusega, ma arvan, et äh, proua Oomeni välja pakutud sõnastus on kõige mõistlikum. Türgi äh, küproslaste sissetulek on kolmekordistunud ja kas me saame sellist äh, piirkonda nimetada siis isoleeritud äh, piirkonnaks? kuid Türgi peab tegema oma osa Küprose küsimuses. kui me tahame, et ta avaneks kõigile, siis äh, tähendab, et me meil on väga keeruline saata sellist sõnumit Türgile, nii et äh, me ikkagi soovime ju toetada Türgit. suur tänu ja järgmine kõneleja. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προσπάθεια της κυρίας Όμεν είναι εξαιρετική. Suur tänu. Proua Oomeni pingutused on äh, tõesti väga head. Härra esimees, meil tuleb jällegi väga hea äh, raporti projekt, kuid mis äh, puudutab Küprose kodanike inimõiguste rikkumist, siis see jätkub. ja ainus põhjus, mida siin saab mainida, on Türgi. me näeme, et äh, Kreeka küproslased võidavad pidevalt oma kaasusi mm, Euroopa kohtutes, hiljuti eh, Itaalia kohus andis eh, neile õigusi, kuid põhjaosa saarest on endiselt veel eh, okupeeritud ning siin on süüdi just okupatsioonivõime Türgi, ma tegin, esitasin muudatusettepaneku, et toetada proua Omar Reutenit selles küsimuses. see puudutab Türgi kodanike asundusi Küprosel ja siin on tegu illegaalsete asundustega. me kõik ütleme, et läbirääkimised on tervitavad, tervitatavad. Türgi viimased äh, ettepanekud, mida nimetati konstruktiivseks, sisaldasid ka selliseid punkte, mille osas me peame olema väga ettevaatlikud, nimelt mis puudutab kaks õhuruumi. Türgi nõuab peale selle veel et äh, Türgi-Küproslased saaksid äh, Äh, Schengeni ruumis äh, vaba, liikumisvabaduse, enne kui Türgi veel on liitunud ähm, Euroopa Liiduga. härra Kumutsakos, suur tänu! tõesti väga head tööd on tehtud. ma tervitan seda konstruktiivset lähenemist, ma tervitan ka neid kompromissmuudatusettepanekuid. ja seetõttu ma kutsun ka teisi kolleege üles et me seda väga tundlikku tasakaalu ei seaks löögi alla. mina ise oleksin tervitanud seda, kui viide jätkuvatele Türgi sõja, sõjalisele tegevusele oleks hukka mõistetud õhuruumi rikkumine, äh, Kreeka õhuruumi rikkumine näiteks põhjustab äh, hirmu ja see probleem tuleb ka Euroopa tasandil lahendada. on ka öeldud, et kahe tuhande teisel, kahe tuhande kolmandal aastal Türgi üritas sisepoliitilistel kaalutlustel ähm, kahel saarel, kahel Kreeka saarel tekitada rahutusi. Türgi sõjaväelased ei ole piisavalt neid väiteid tagasi lükanud ja see näitab, et Türgi tegevus Ida-Egeuse saartel jätkuvad ning seda tuleb ka vaadata kui vahendit äh, selleks, et äh, teisi kriise veelgi teravamaks muuta ja see loomulikult ei saa olla sugugi mitte Türgi äh, huvides, kuid ma leian, et me võime selle kompromisstekstiga nõustuda. suur tänu ja härra Filoi komisjoni nimel. suur tänu, härra esimees ma teen väga kiiresti, kuna mul on ainult paar minutit. paar küsimust, mida siin tõstatati. kõigepealt üleskutsed, et KAP äh, programmi osas tuleks läbi viia uurimus. viimase aasta resolutsioonis me juba ütlesime, et et me arvame, et me ei ole sellises positsioonis, et seda uurimust läbi viia, põhjus on kõigepealt selle uurimuse ulatus, sest kapp äh, sisaldab äh, äh, põllumajandust, tervishoidu, metsandust, katab üheksat provintsi ja sinna alla käivad kakskümmend kaks tammi ja samuti ka terve rida jõujaamasid ja, ja tuhandeid ruutkilomeetreid ja see läheb kaugemale kui Euroopa Komisjoni mõju-uurimus, tegevuste mõju-uurimused äh, lähevad ja pealegi meil ei ole ka õiguslikku alus sellise uurimuse läbiviimiseks. teine nõue, mis puudutab finantsvahendeid liitumiseelsete programmide raames, me näeme ette ekspost äh, Eh, hindamist ka aastal kaks tuhat üksteist ja see puudutab siis kõiki liitumiseelseid eh, rahastamisvahendeid, mis on suunatud Türgile. ja tulemused tulevad komisjonil eh, aastal kaks tuhat üksteist veebileheküljel. ja lõpetuseks muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, te teate väga selgelt, mida komisjon arvab ja see, mida arvavad ka kõik liikmesriigid. ma arvan, et me oleme siinkohal saavutanud väga hea kompromissi, mis peegeldab ka Euroopa Liidu seisukohta. suur tänu, härra Filori. ja nüüd proua Omen Reuteni eh, lõppsõna. suur tänu, härra esimees. sooviksin tänada kõiki kolleege nende tänusõnade eest ja ka selle eest, et nad on nõustunud kompromissmuudatusettepaneku. kõigepealt lubage mul alustada Küprose küsimusega. ma viimati küsisin Richard Howardilt eraldi vaadata see küsimus üle. ma palusin, et te saavutaksite kompromissi, mis kataks kõiki muudatusettepanekuid, mis on, puudutavad Küprost näiteks ma võin teile tuua ühe näite. Te ei soovinud sada seitsekümmend, toetada muudatusettepanek sada seitsekümmend. sest eh, see läks kaugemale kui nagu teie muudatusettepanek sada viiskümmend seitse. nüüd te tule, tule, mingite väidetega, mis on küll minu meelest kompromiss äh, muudatustesse kaasatud ja ma ei tahaks, et selline olukord tekkis. ja härra Van Norden, kas te kuulate mind? kas härra Van Norden kuulab mind? jah, nagu alati ta kuulab mind. härra Van Norden, teid ei rahuldanud kompromissmuudatusettepanek Küprose teksti osas? kui te kutsu-, teid kutsuti vastavatele koosolekutele ja ma ei näinud teid seal. teiseks, te kritiseerite mõningaid muudatusettepanekuid, aga üks teie kolleegidest palus, et ma need äh, muudatusettepanekud esitaksin ja mitte ainult teie fraktsiooni kolleegid, mitte ainult Briti konservatiivid, vaid ka sotsialistid äh, fraktsioonist ja ka minu fraktsiooni kolleegid te ütlesite, sest kui ma soovin saavutada kompromissi, siis ma pean valima sellise konsensuse, mida, mida suurem osa toetab. seetõttu ma pidin ka jõudma kokkuleppele oma fraktsiooni äh, kreeklastega ja ja küproslastega. niisiis me peame ka vaatama, kuidas raportöör jõuaks sellise tekstini, mis väga keerulises valdkonnas saaks võimalikult laiapõhjalise toetuse. ka seetõttu ma paluksin, et ka sotsialistid võtaksid tagasi oma palve esitada lisamuudatusettepanekuid nüüd, mis puudutab põhjenduspunkti A. Maräike, Mark, kas Maräike Kornelius on veel siin? Äh, ta on lahkunud, hästi. mida ma soovisin talle öelda, on järgmine. põhjenduspunkti A tekst on kokkulepe, äh, mille me saavutasime kaks aastat tagasi ning see, äh, see mainis ka liitumist ja see oli ka see, mida me soovisime. teiseks ainult sellisele tekstile me saame laiaulatusliku ähm, toetuse parlamendis. seetõttu ma paluksin, et mõtleksite äh, oma muudatusettepanekud üle, sest meie eesmärk ei ole see, et me näeksime, et me oma tahtmise saame siin läbi suruda, vaid meie eesmärgiks peab olema tugeva selge signaali edastamine Türgile. see on minu eesmärk ja see peab ka olema teie eesmärk äh, sotsialistide fraktsiooni poolt suuline muudatusettepanek, mille esitas minu kolleeg Flootru. paistab, et proua Flootru ei ole rahul minu suulise muudatusettepanekuga. see, mida tema soovib, ei paista olevat eriti edukas, sest tema soovib oma suulise muudatusettepanekuga, et valitsus toos taaskord sõjaväekohtute äh, seaduse parlamenti, kuid parlament pole siin probleem, vaid põhiseaduskohus on siin äh, probleemiks. parlament võttis positiivse otsuse vastu sõjaväekohtute osas. nii et siin on tegu ju tegelikult kontraproduktiivse muudatusettepanekuga proua Flootri poolt kui me soovime siin äh, midagi saavutada, siis me peame nõudma konstitutsioonikohtu reformi, mida mina ka olen oma tekstis nõudnud. kallid kolleegid, veel kord, veel kord, ma üritasin peegeldada kompromissides selle koja laialt esindatud arvamusi. ja kui me ei soovi, et meie sõnum oleks selge, kui me, vabandust, kui me soovime, et meie sõnum oleks selge, siis palun jääme nende kompromissmuudatusettepanekute juurde, mida me saavutasime aruteludes oma kolleegidega. nii et mõelge selle üle järele täna õhtul. ja võtke palun tagasi kõik muudatusettepanekud, mis ei ole praegu hääletusnimekirjas. tänan jah, suur tänu raportöörile. kas teil on protokolliline küsimus, millise artikli alusel, palun? ma saan aru, et arutelu on läbi, kuid ma paluksin teid esimehena, et äh, tuleksite, vaataksite seda äh, raportit, et ja protokolli muudatusettepanek sada seitsekümmend härra Sobodalt oli siin kirjas ja kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm ei olnud siin protokollis, nii et palun vaadake see üle oma äh, sekretäriaadiga, siin oli väga hea koosolekukaruga ning et palun vaadake, palun, et vaadake üle koos sekretäriaadiga see protokoll, väga oluline, et need detailid oleksid selged väga hea, äh, me, palun pöörduge sekretäriaadi poole, küsige kahepoolselt järgi, kindlasti on tegemist äh, kõigi, kõigi meie huvidega, aga sekretäriaat jah, kontrollib kindlasti kõik järgi. väga hea, aga nüüd läheme edasi järgmise päevakorra, kuid härra Van Orden. härra Van Orden, tegu on protseduurilise küsimusega ja see puudutab seda, kuidas kompromissmuudatusettepanekuid käsitletakse me ei saa siin komisjonis äh, kasutada sellist äh, süsteemi, kus muudatusettepanekud äh, kaasatakse justkui kompromissmuudatusettepanekutesse ja siis võetakse need hääletusnimekirjast maha. kui te ei ole üldse arvestanud mõne muudatusettepanekuga, siis te ei saa teeselda justkui see oleks kompromissmuudatusettepanekusse kaasatud ja, ja võtate selle hääletusnimekirjast maha ma tean, et teised kolleegid on ka seda küsimust tõstatanud, härra esimees. näiteks sada nelikümmend, sada kuuskümmend üheksa ja sada seitsekümmend viis ei ole äh, kaasatud äh, kompromissmuudatusettepanekusse, seetõttu peaks neid hääletama eraldama. ka teised äh, kolleegid nimetasid samas olukorras olevaid muudatusettepanekuid. Sì, allora, su questo tema capisco la delica- esimees ma saan aru, et tegemist on delikaatse küsimusega. me mõtleme sellele järgi, vaatame, mis sobib teha ning äh, jah, tõesti kompromiss muudatusettepanekute osas me võiksime teha niimoodi, et need muudatusettepanekud, mis on kaetud kompromissidega, need langevad ära. kui te aga ei ole nõus, kui te leiate, et teie omad ei ole kaetud kompromissi muudatusettepanekuga ning seega siis ei peaks ära langema siis sellisel juhul äh, jah, esimehed äh, otsustavad koos raportööriga, kas äh, tegemist on kokkulangevate muudatusettepanekutega või mitte. aga nii ehk nii üritame alal hoida tasakaalu. proua Omer-Vaeten, ma olen siin kojas olnud juba natukene kauem. kompromiss katab poliitikat ja kui on olemas kokkuleppe teksti sisu osas, siis teised muudatusettepanekud langevad ära, punkt. kui te soovite, teised mu-, muudatusettepanekud langevad ära, sest, sest te, teksti sisu, mille osas äh, kokku lepite, on võib-olla erinev teie tekstist. ja kindlasti on see erinev teie tekstist, sest et äh, mõned teie kolleegid esitasid hoopis teistsugused teistsugused teksti äh, Küprose osas kui teie. kui see kompromisstekst on vastu võetud, siis otsekohe kõik tekstid, mis kompromissiga on vastuolus, need langevad ära. mingit teist selgitust ei ole siin võimalik tuua, härra esimees. ja tekstis on ka kirjas hääletada ainult siis, kui kompromiss kümme langeb ära. mis sellega valesti on, härra Van Orden? härra Van Orden, äh, härra esimees, minult küsiti esi-, küsimus, kas ma võin vastata? jah, aga sellisel juhul me võime, võib ju raportöör ka öelda, et jah, teie muudatusettepanek on esitatud, on kaasatud kompromissi ja seetõttu kustutada selle igal parlamendiliikmel on õigus esitada muudatusettepanekuid. kui see ei ole kaetud äh, kompromissiga, siis te ei saa öelda, et see langeb ära, sest see on kaasatud kompromissi. esimees, me võime siiski ütelda ju, et üks muudatusettepanek langeb ära, kui ta ei ole kooskõlas kompromissiga. see arutelu on küll huvipakkuv, kuid ei peaks praegu toimuma nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, meil on äh, veel viimane punkt arutada. ja kui veel on mõned küsimused lahtiseks jäänud, kas äh, muudatusettepanekud on kooskõlas või mitte, kas nad on kaetud või mitte kompromissidega, siis sellisel juhul äh, tuleb koos raportööri ja esimehega leida võimalik üksmeel ning lahendus ja hinnata meie võimalusi objektiivselt. nüüd aga läheme edasi gaasivarustuse kindluse juurde. härra Saarjus-Vorski on meie raportöör, palun. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Saarjus-Vorski itaalia keeles. ma sooviksin tähelepanu juhtida gaasivarustuskindluse tagamisele. ITRE komisjon on pakkunud välja selle ähm, raporti, nelikümmend muudatusettepanekut on esitanud Ahvet ja mina koostasin üksteist kompromissmuudatusettepanekut. ma üritasin äh, nendesse kompromissidesse kaasata kõik oma kolleegide ettepanekud. mis puudutab äh, regulatsiooni gaasivarustuskindluse tagamiseks, siis siin on tegu Lissaboni lepingu tingimuste ja selle artikli seitsekümmend A-s sätestatu rakendamisega. see puudutab äh, solidaarsust äh, energiaga varustamise kriisis. see puudutab ka minu kahe tuhande seitsmenda aasta raportit äh, ÜVJP kohta ja seda ka toetas suur osa meie kogust, härra esimees sekkub. lugupeetud härra Sausvolski, palun vabandust, lugupeetud kolleegid. Need, kes soovivad arutelusid pidada, palun äh, pidage neid siin väljaspool koosolekusaali. kui soovite üksteisega vestelda, siis palun tehke seda koosolekuruumi uste taga, et me saaksime jätkata oma tööga paistab, et te ei kuula mind. võib-olla saaks mõni saali teenindaja abistada daamidel ja härradel saalist lahkuda. suur tänu, härra Sausvalski. see arvamus siis järgib ka selle eh, koja kahe tuhande seitsmenda aasta raportit. ma olen ta väga tänulik ka kolleegide konstruktiivse koostööst nad äh, näiteks härra Proki ettepanek, äh, muudatusettepanek kolm ja üksteist, äh, proua Brasescu artikkel üks muudatusettepanek, härra Svoboda muudatusettepanek kaks ja üksteist, proua Oman Roeton, kes on tegelenud gaasivarustusega juba aastaid, härra Landsbergis, härra Kovatšev, ka nad kõik öö, ähm, osutasid väga olulise panuse sellesse arvamuse koostamisse. kõigepealt esimeses proua Pasescu arvamusega arvestasin teise, teises Omen Reutena Svoboda ettepanekuga, otsus number kolm härra Broki ettepanekuga, nõustus number neli härra, number kuus härra Brokk number seitse härra Kovatšev, number kaheksa härra Predas, kompromiss muudatusettepanekus üheksa proua Riia Madurelli ettepanek, äh, number kümme härra Landsbergis ettepanek ja number üksteist härra Svoboda Landsbergis ja Broki ettepanekud on kaasatud. niisiis, ma üritasin kõik need ettepanekud kaasata äh, arvamuse koostamisse. mõningad muudatusettepanekud tulid väga hilja ja proua Riia Madurellilt tänan teda koostöö eest, kuid see saabus nii hilja õhtul eile, et ma ei saanud äh, arvestada nendega enam äh, muudatusettepanekute koostamises, mis olid juba valmis ja need mõningad muudatusettepanekud äh, kordasid juba seda, mis äh, arvamuses kirjas oli. ja mõned muudatusettepanekud äh, kordasid täpselt seda, mis oli kahe tuhande seitsmenda aasta raportis juba kirjas. see puudutas siis makse, see oli kõik minu poolt, tänan. suur tänu, härra raportöör. Van Paal on kaks minutit suur tänu, härra esimees. kõik mäletavad äh, seda gaasikriisi, mis äh, tekkis Ida-Euroopas ja mis puudutas mitte ainult äh, Ida-Euroopa liikmesriike, vaid Euroopa Liitu kui sellist. nii et tegu oli väga olulise kriisiga. ja kui me vaatame saavutatud kompromisse ja seda arvamuse projekti, siis siin on tegu väga tugeva sõnumiga, mis näitab, milline on Euroopa Liidu ja milline on liikmesriikide panus selle kriisi lahendamisse, suur tänu. ja nüüd kolleeg Šimanski kaheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, raportöörina, variraportöörina ma tahaksin ütelda, et äh, käesoleva olev arvamus on väga oluline ja me peame selle eelnõu heaks kiitma. me mäletame veel, et tegelikult see tekst on koostatud, kuna sellele eelnes väga keeruline olukord. me tahame täpsustada siin eh, Euroopa esindaja rolli ning samuti komisjoni rolli kriisiolukorras. meil on vaja samuti klausleid, eh, mis puudutaksid energiaga varustatuse turvalisust eh, suhetes kolmandate riikidega ilma sarnaste täpsustusteta muutuks käesolev äh, projekt väga nõrgaks ning ei vastaks meie ootustele, mis ka on leidnud kajastamist ka Lissaboni lepingus ja kus räägitakse äh, solidaarsusest energiaküsimustes, nii et ma toetan härra Saare-Solskit. jah, ja proua Riera Madurel kaks minutit. suur tänu, härra esimees tahaksin meelde tuletada, et tegemist on esimese korraga, kui meil avaneb võimalus siin komisjonis eh, seda raportit arutada, seega ma tahaksin natukene rohkem aega saada, et oma fraktsiooni seisukohta selgitada, kuid hästi, ma ei hakka peatuma kõikides neil punktidel, milles ma nõustun raportööriga, kuid ma tahaksin tulla koheselt selle juurde, kus me ei nõustu. esmalt see roll, mis on kõrgel esindajal ning kolmandate riikide klausel. miks me ei ole nõus äh, selle rolliga, koordineeriva rolliga, mis kõrgele esindajale on antud, sellel on mitmeid põhjusi. eesmärgiks oleks mu-, luua siseturg ning äh, leida üks äh, tee kogu Euroopa Liidu jaoks, aga milleks siis sellisel juhul on meil vaja energiavolinikku ning miks on meil vaja veel kõrget esindajat äh, väljaspoolseks tegevuseks? lisaks sellele Lissaboni lepe annab meile aluse energiapoliitikaks. nii et äh, seega siis me peame jääma ühenduse meetodi juurde ning äh, Lissaboni lepe ei anna ka mingeid erilisi pädevusi kõrgele esindajale selles küsimuses ning lisaks sellele, nagu me viimase kriisi vältel Ukraina ja Venemaa vahel nägime, lahenduseks kiireloomulistes olukordades oleks diplomaatia, kuid äh, lisaks sellele ja eelkõige just äh, meie omavaheline solidaarsus ja see aitaks tagada siis energiaga varustatuse teistest liikmesriikidest. miks äh, aga pannakse nii suurt rõhku siin kolmandate riikide klauslile? Euroopa Parlament on seda klauslit toetanud ka kolmanda siseturupaketi läbirääkimiste raames ja seda seetõttu, et see meede võimaldab kaitsta ühenduse huve ühel häälel. ma mõistan, millised on osade liikmesriikide kartused, eriti nende, kes sõltuvad täiel määral Vene gaasist, kuid ärgem andkem järele siin, ärgem muutkem seda klauslit rünnakuks Venemaa vastu, see ei ole vajalik kõik ühenduse ettevõtted, mis tegutsevad Euro-, Euroopa Liidus või väljaspool, peaksid äh, kinni pidama omandi lahususe põhimõttest ja sellega peaksid ka kaasas käima ka sertifikaadid. ma arvan, et äh, seeläbi olen suutnud äh, ka selgitada, millised on meie seisukohad esimees palub kõnelejale lõpetada. kõneleja jah, kuid siiski veel ainult pool sekundit. ma sooviksin tulla muudatusettepaneku juurde, mis äh, raportöör sai eile. tegemist ei olnud uue muudatusettepanekuga, vaid lihtsalt kokkuvõttega ühest muudatusettepanekust, kuid jah, me ei hääleta selle ettepaneku vastu. sõna on kolleeg Brokil. härra esimees, ma räägin lühemalt. ma soovin Rahvapartei nimel öelda, et me toetame härra Saasvolski arvamuse projekti ja ka äh, kompromissmuudatusettepanekuid. me, me näeme, et on e-, näiteks asutatud äh, energianõukogu, kus on, on kaasatud ka Ameerika poolt proua Clinton ja komisjoni poolt on seal komisjoni asepresident, kõrge esindaja. ma arvan, et siin on tegu äh, vastuoluga ühenduse metoodikas Äh, sest me peame täpsemalt vaatama, kuidas ühenduse reeglistik ette näeb äh, sise- ja välispoliitika pädevuste jagamist ja milline, ja siin on vaja ka ühehäälset otsust nõukogu poolt ja härra Seosvalski. suur tänu, ma tean, et ähm, et äh, fraktsioonid suurelt osalt toetavad eh, minu arvamust, välja arvatud eh, sotsialistid, kes eh, ei toeta muudatusettepanekut kuuskümmend kolm. minu kommentaar muudatusettepanek kuuskümmend kolm kohta on järgmine. sõnum, kes peaks juhtima seda mm, Euroopa Liidu ühist häält, siis meie ütleme, et kõrge esindaja, kaldkriips, asepresident peaks osalema igas kõne all oleva määruse rakendamise etapis. nii et see on ka, ka täpselt see sõnum, mida me juba väljendasime aastal kaks tuhat seitse raportis. ja see ka näitab, et kui oluline on see poliitika tuua ühenduse tasandile. ja seetõttu on ka meie komisjon Äh, ütles, et tegu on välispoliitika, välispoliitilise teemaga, mitte ainult energiapoliitilise teemaga. ja kaasa arvatud ITRE ja kogu meie koda võttis selle arvamuse vastu. teine küsimus. riike puudutavad sätted. selles ähm, direktiivis vastavaid sätteid ei ole et see puudutab eelkõige riikide seadusandluse äh, kooskõlastatust äh, Euroopa Liidu ühendusõigusega. ma ei tea, miks me ei peaks seda toetama. et võib-olla selle vastuolu osas, mis on muudatusettepaneku kuuskümmend kolm osas, me võime homme veel hääletada. suur tänu, sellega siis on meie päevakord lõpule jõudnud ning istung on lõppenud tänaseks õhtuks ning ning laiendatud juhatus äh,